Good morning, uh, colleagues. Before we um, go to our... tere hommikust, head kolleegid! kolmeteistkümnes LGBTI, selle kohta on mul mõned soovitused koordinaatoritelt, lisaks neile, mis eilse koosoleku algusel tehti vastavalt kirjalikule menetlusele, mis äh, käib. nii et äh, teen siis need praegu ära ja siis läheme edasi hommikuse päevakorraga. esmalt kirjalik menetlus, meil on libe resolutsioon. Äh, ja siin on koordinaatorid heaks kiitnud teksti, teksti ning LGBTI võrdõiguslikkuse kohta ning saja kaheksa kohaselt toimub ka siis äh, debatt. teiseks, uurimised Olafi poolt, mis puudutab Euroopa prokuratuuri koordinaatorid leppisid kokku, et prantsuse ja inglise keeles tehakse muudatusettepanekud. kolmandaks, IMCO ja libe tegelevad terrorismi sisu mittelevitamisega internetis ning koordinaatorid kinnitasid üle oma äh, varasemad seisukohad seoses eeskirjaga viiskümmend kolm pluss. nii et siis läheb libesse. nii et ootame, kuni see üle kinnitatakse igastahes tahetakse viiskümmend kolm plussi terrorismi sisu kohta veebis. neljandaks äh,. terrorismi sisu levitamine jällegi veebis ja koordinaatorid leppisid kokku, et kulti äh, taotlus lükatakse tagasi neile jääb tavaline arvamus koostada vastavalt viiekümne kolmandale. ja viiendaks. vastavalt öö, äh, töörühmale, mis tegeleb õigusriigi ja korruptsioonivastase võitlusega Maltal ja Slovakkias eelkõige tegemist on siis vaatlusrühmaga ja koordinaatorid leppisid kokku jätta alles mandaadi tähtaeg äh, aprill kaks tuhat üheksateist ja märtsi plenaarile läheb siis resolutsioon ning äh, lepiti kokku, et proua Sofia Intvelt äh, teeb raporti töörühma esimehena. ja samuti laiem küsimus mandaadi kohta läheb kümnenda detsembri kaks tuhat kaheksateist libekoordinaatorite koosoleku päevakorda. kas äh, me toetame neid soovitusi? jah, hästi. ja meeldetuletuseks üheksa viisteist toimub elektrooniline hääletus. head kolleegid, kolmeteistkümnes punkt. ja tutvustan teile siis hea meelega seda, et vastavalt meie inimõiguste aruteludele oleme nüüd jõudnud LGBTI võrdõiguslikkuse edendamise juurde ning äh, mittediskrimineerimise juurde. Äh, septembris komisjon avaldas terve nimekirja äh, selle punkti kohta ning me jätkame siis tööd selle väga olulise küsimusega. annan sõna koheselt komisjoni esindajale, härra Schmidtile ja seejärel ma paluksin, et kolleegid ka osaleksid arutelus. Good morning, honorable members of the suur tänu, austatud parlamendiliikmed. kõigepealt tahaksin tänada teid selle võimaluse eest et me saame siit Euroopa Komisjoni poolelt tutvustada teile meie nimekirja selle kohta, kuidas LGBTI öö, inimeste võrdsust parandada. juhiksin tähelepanu sellele, et rahvusvaheline transsooliste päev, mis leiab aset iga, igal aastal kümnendal novembril, on loodud selleks, et mäletada neid, kes on transfoobia ohvriteks sattunud ning kes on pidanud hukkuma seetõttu, et nad on transfoobia äh, ohvriteks sattunud. sel aastal Euroopa Komisjon avaldas selle päeva tähistamiseks võrdleva uuringu, mis käsitles trans- ja interseks võrdsust Euroopa Liidus ja väljaspool, tegemist on sõltumatu uuringuga, mille Euroopa Komisjoni talitused tellisid, tegemist on sõltumatu õigusekspertide tööga soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise küsimuses ning see näitab, et päris palju on ära tehtud viimaste aastate jooksul iseäranis, mis on, mõtleb sellest, mis puudutab seda, millised on trans- ja interseksuaalsete erivajadused, konkreetsed vajadused, aga õiguskaitse valdkonnas ei ole me veel siiski jõudnud lähedalegi meie inimõiguste alastele soovidele. toonitaksin sedagi, et suures osas Euroopa Liidu liikmesriikides puuduvad veel konkreetsed õigussätted interseksuaalide kaitseks. ja nüüd siis tegevuste nimekiri vastavalt äh, hiljutisele Eurobaromeetri uuringule oleme on, on seitsekümmend üks protsenti Euroopa Liidu kodanikest äh, avaldanud äh, arvamust, et LGBTI inimestel peaksid olema samasugused õigused nagu kõikidel heteroseksuaalsetel inimestelgi. samas, kui me vaatame, kuidas LGBTI inimesed ise olukorda kogevad, siis tuleb tõdeda, et peaaegu pooled intervjueeritavatest, nelikümmend seitse protsenti, andsid teadma, et neid on diskrimineeritud, neid on ahistatud vähemalt kord aastas. nii et tõesti, palju saab veel ära teha ja kui me vaatame nüüd Euroopa Liidu keskmist, keskmisist statistilisi näitajaid, siis selgub, et on igati põhjendatud see, et Euroopa Komisjon asub selles vallas tegutsema. ja nüüd tegevusnimekiri. Euroopa Komisjon kasutab loomulikult oma volitusi selleks, et diskrimineerimise vastu võidelda, kuid samal ajal püüame omalt poolt ka eeskuju kaudu olla inspiratsiooniallikaks liikmesriikidele, et liikmesriigid omalt poolt LGBTI inimeste võrdsuse parandamiseks midagi ära teeksid. nagu härra esimees ütles, detsembris kaks tuhat viisteist avaldasime tegevuste nimekirja, mis peaks kõikehõlmavalt äh, ähm, olema mõeldud kõikideks, kõikide sektorite jaoks, tervishoid, tööturg, vihakõne, vihakuriteod, varjupaik, laienemine, välispoliitika ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. komisjon koostab aruandeid korrapäraselt igal aastal nende tegevuste üle ja teeb seda kirjalikult ja juhiksin ainult tähelepanu mõningatele olulistele elementidele selles tegevuses. kõigepealt teavitustöö. leiame, et teavitustöö vallas äh, tuleb veel palju ära teha selleks, et olukorda muuta ning näidata, äh, kõigile, et päris palju on jäänud veel ära teha nii õigusloome valdkonnas kui ka rakendustegevuse vallas seetõttu otsustasime omalt poolt töötada välja videod iga tähe kohta selles äh, akronüümi kombinatsioonis LGBTI. nii et et kõik oleks äh, selge ning avalikkus, äh, avalikkus oleks teadlik tõelisest olukorrast, need video klipid on valmis ja neid saab kasutada, siis ja neid on kasutatud juba erisündmustel. Neid videosid levitati iseäranis ka nendesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kus LGBTI inimeste sotsiaalne aktsept on väiksem kui Euroopa Liidu keskmine ja komisjon püüab teie resolutsiooni ettepanekutest äh, inspiratsiooni hammutada seda tehes. oleme lisaks sellele valmistanud ette nõndanimetatud tööriistakasti, et teha teavitustööd Euroopa Liidu liikmesriikides, et Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid aktiivselt osaleda omalt poolt erinevates Euroopa Liidu üritustes ning suurem osa esindusi osalesid selles töös äh, aktiivselt, äh, väga paljud äh, heiskasid vikerkaarelipu. meil olid erinevates liikmesriikides ka, e, ka debatid selle teema üle. põgusalt ka toetusest kodanikuühiskonnale, seegi on tähtis element. eriti ajal, mil kodanikuühiskonna olukord halveneb, praegusel hetkel on kakskümmend kaks liikmesriiki, kus on REC programm, nii nagu Euroopa Parlament seda soovis ning nõukogu. ning lõpetuseks juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et ähm, viimases aruandes tegevustest äh, nimekirjas äh, juhtisime tähelepanu seda, sellele, mida teised liikmesriigid teevad sarnastes valdkondades ning äh, võite siit on näha ka seda, et paljud liikmesriigid äh, koostavad aruandeid oma tegevusest. mida edasi teha? kõigepealt meil oleks vaja uut Eurobaromeetri uuringut kahe tuhande kahe, üheksateistkümnendal aastal. nii et äh, siis plaanime kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal küsitleda Euroopa inimesi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides LGBTI inimeste ja nende õiguste kohta. volinik on väga pühendunud sellele valdkonnale ning tahab LGBTI võrdsuse teema anda edukalt üle järgmisele volinikule, et ka järgmine komisjon oma ametiajal saaks selle poliitilise tegevusega jätkata. volinik tahab seetõttu korraldada selle komisjoni ametiaja lõpus eraldi ürituse, mille käigus saame hinnata seda, mida oleme saavutanud oma tegevuste nimekirja kaudu ning mida tuleks veel tulevikus ära teha. mingid otsad kokku võtta, oleme juba küsinud Põhiõiguste Ametilt, kas Põhiõiguste Amet ei viiks läbi teist korda uuringu LGBTI inimeste hulgas kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, selleks et saaksime võrrelda seda, kas andmete teabe valdkonnas on toimunud muutus võrreldes meie tegevusnimekirja alustamisega ning lõpetamisega kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. austatud parlamendiliikmed, suur tänu! suur tänu ja hoidke meid ka edaspidi kursis nende sündmustega, mis toimuvad veel ametiaja lõpus ja enne kui ma annan kolleegidele sõna märkusteks, mainiksin ka teist olulist elementi ehk siis meie resolutsiooni ettepanekut. resolutsiooni ettepanek, mis käsitleb interseks inimeste õigusi. meie komisjoni jaoks on see tähtis teema. valmistasime ette oma resolutsiooni projekti ja rääkisime sellest personali tasandil. koordinaatorid võtsid selle vastu koordinaatorid otsustasid esitada ka suulise küsimuse komisjonile ja nõukogule, mis käsitlevad interseks inimeste õigusi lähtuvalt kodukorra artiklist sada kakskümmend kaheksa. vaadake seda resolutsiooni projekti. siin juhitakse tähelepanu sellele, et interseksuaalide inimõigusi liputakse Euroopa Liidus ning üldsus ei tea sellest, poliitikud ei Ehm, samuti, samuti tegeletakse äh, ravimitega, patoloogiseerimisega interseksuaalide puhul, äh, identiteedidokumentidega tuvast- ja äh, sündide registreerimistega, samuti kui tegemist on siis puuetega inimestega, me tahame, et oleks täielikult kaitstud need inimesed diskrimineerimise eest, nüüd annan võimaluse liikmetele küsimuste esitamiseks nii komisjoni esialgse sõnavõtu kohta, resolutsiooni kohta kui ka ükskõik millise teise teema kohta, mis on seotud selle teemaga üldiselt. annan selle sõna selles järjekorras, nagu kolleegid sõna soovisid, härra Kirkas. αυτά για την πρόοδο εφαρμογή τους στα... Aitäh! Väga oluline on see komisjonipoolne statistika selle kohta, mis äh, liikmesriikides toimub, on näha, et Kreeka on päris palju äh, maha jäänud, teistest erinevad meetmed on ellu rakendamata. kahekümne esimesel septembril ahistati Ateena kesklinnas äh, noort inimest, teda rünnati. see oli tüüpiline näide. ning selle inimese perel olid suuri raskusi, see inimene ei olnud ka päris üksinda. E, e, see inimene ei ole ka ainus selle teemaga tegelevad ka poliitilised organisatsioonid ning muudki ühingud, ka Euroopa Parlament öö, otsustas, et öö, oma täiskogul võtavad nad vastu selle alase resolutsiooni. seega tegemist oli ei, ei olnud mingisuguse narkomaaniga näiteks või muu sarnase inimesega, keda ahistati, see oli tavaline inimene, keda siis rünnati. me peame tõesti midagi siin ette võtma ning ellu rakendama kõik komisjoni poolt ette pandud meetmed. aitäh, Sofi Intvelt. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Komisjoni esindajat tema sissejuhatuse eest ning ka komisjonipoolsete algatuste eest viimastel aastatel. ka selle eest, et nad on avalikumalt toetanud LGBTI õigusi. näiteks nende esindajad on olnud kohal ka suurtel Pride rongkäikudel üle Euroopa, aga ära tuleb teha veel nii mõndagi see on seotud uuringute, infokampaaniate ning vabaühenduste toetusega, see on kõik tervitatav, aga ma tahaksin teada, miks ei ole välja toodud ühegi uue, tuldud ühegi uue õigusloomelise algatusega, näiteks parlament on aastaid juba nõudnud, et homofoobsed vihakuriteod võrdsustataks rassistlike vihakuritegudega. mida on komisjon teinud selleks, et edendada horisontaalset diskrimineerimisvastast direktiivi, sellega ollakse puntras juba üle kümne aasta. siis olemasoleva õigustiku ellurakendamine. nii palju, kui mina aru olen saanud, siis Euroopa Komisjon ei ole teinud mitte midagi selle niinimetatud gei propaganda seaduse vastu, mida erinevates riikides on vastu võetud, näiteks Leedus ma hiljuti esitasin ka parlamentaarse küsimuse komisjonile, et teada saada, mida on tehtud tagamaks, et see nimetatud Kõumani kaasus, mis puudutab äh, samasoolisi paare, mida on tehtud selleks, et seda ellu rakendatakse, sest tundub, et mitmed äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ei äh, rakenda seda, see on kohtuotsus, seda tuleb rakendada jah, te teete kõiki uuringuid ja nii edasi, see on kõik tore ja vajalik, aga ma sooviksin, et Euroopa Komisjon oleks julgem, tegutseks ka poliitilisel tasandil, loomulikult läbi teie ma pöördun eh, komisjoni volinike poole, nad peaksid tõesti eh, rääkima ka, ka abieluvõrdsuse teemal me oleme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpus juba ning komisjon kohtleb väga ettevaatlikult neid teemasid. näiteks Itaalia eelarve või Brexiti referendumi äh, küsimuses võetakse küll seisukohti, aga me räägime siin praegu väärtustest. ning komisjon peaks olema ju äh, antud juhul poliitiline komisjon, seega austatud volinikud, keda kohal ei ole, olge julgemad näiteks see hiljutine Rumeenia referendum, mis õnneks läbi kukkus. ma arvan, et kahekümne esimesel sajandil peaks Euroopa Komisjonil olema piisavalt julgust, et kaitsta neid väärtuseid, mis on meie aluslepingutes sees. me peaksime kaitsma ka abielu võrdsust, kuigi see ei ole Euroopa Liidu pädevuses, aga see on seotud väärtustega. Martina Anderson, palun. aitäh! härra esimees, ma tervitan seda, et me antud teemal täna arvamusi vahetame, eriti kuna on transseksuaalsuse see mäletamise päev täna. me peame igasuguse ebaõigluse vastu võitlema, millega transseksuaalsed inimesed silmitsi seisavad. kuulasin siin Sofit, et tema mainis abielude võrdsustamist. Äh, eriti ajal, kui meil on ohus näiteks suure reegel lep-, eh, reedeleping ja me peame tegelema Brexitiga, siis ka Põhja-Iirimaal on see teema väga tähtis. Põhja-Iirimaal on aastaid, aastakümneid võideldud LGBTI inimeste õiguste eest, aga üks sama partei äh, on kogu aeg blokeerinud äh, abieluvõrdsust, see on seesama partei, äh, mis ei soovi ka piiri Iiri merre ning aastaid on nad äh, keelanud abielulist võrdsust. seega siin nad on suur erinevus Põhja- ja Lõuna-Iirimaa vahel. ainult statistika kohaselt ainult kümme protsenti transfoobsetest kuritegudest äh, antakse teada politseile. Põhja-Iirimaal oli neid sada seitsekümmend kaks juhtumit ning häbiväärne oli see, et ma sain teada nüüd, et äh, transmõrvade seireüksus ütles, et sellel aastal on aset leidnud kolmsada kuuskümmend üheksa Äh, mõrva, kus ohvriteks on transseksuaalsed inimesed. seetõttu on ääretult oluline, et me sellel teemal täna arvamusi vahetame. minu kodumaal Põhja-Iirimaal üks neljandik LGBT inimestest on üritanud enesetapu vähemalt ühe korra. ma tean, et teistes piirkondades on olukord sarnane tulenevalt äh, diskrimineerimisest, millega nad peavad silmitsi seisma. ning statistika, mis meie ees on, ning see politseile äh, avalduste esitamise määr, sest suuremat osa kuritegudest kõikides liikmesriikides jäävad äh, teavitamata, see on murettekitav ning äh, veel rõhutaksin seda, kuidas erinevad erakonnad, nagu näiteks Põhja-Iirimaa DUP erakond, väljendab kogu aeg oma homofoobseid seisako-, seisukohti, see on vastuvõetamatu, et üks partei saab siis öö, äh, keelata abiellumisõigust inimeste jaoks, kes armastavad üksteist, kes sooviksid sellist abiellumisõigust. seega tööd on vaja veel teha, ma nõustun sellega, mis siin raportis on ja sellega, mida komisjon teeb, aga aga transseksuaalsed inimesed eh, kannatavad pidevalt diskrimineerimise all, see on täiesti vastuvõetamatu ning ka täna peavad parlamendisaadikud kõvemalt häält tegema, et neid inimesi kaitsta, seega suur tänu selle arvamuste vahetuse eest täna. ning loodetavasti komisjon teeb ka nüüd rohkem, kui lihtsalt kogub statistikat. suur tänu, et te viitasite ka otse resolutsioonile. sellest on kasu. kolleegid, äh, hääletus hakkab kell üheksa viisteist, hääletus on üsna pikk, seega palun piirduge kahe minutiga, ma tean, et see on delikaatne teema, aga ikkagi. järgmisena Kornelia Ernst, palun. aitäh ma olen väga rahul sellega, et see teema on päevakorras. juba ka seetõttu, et äh, isegi meie kojas on endiselt tegemist justkui tabuga. see teema on kogu aeg üleval olnud, me teame, et suuremas osas liikmesriikidest, ka teistes riikides öö, äh, öö, äh, on ka kogu aeg peetakse abiellumist naise ja mehe vaheliseks asjaks, aga maailm on palju keerulisem, seega sellised tabud kehtivad endiselt, sellised asjad algavad koolist juba, aga oluline on ka see, et Euroopa tasandil me e, e, muudaksime oma suhtumist, et meil on olemas ainult kaks sugu ja nii edasi. Saksamaal on meil ka palju probleeme sellega, kuidas antud teemaga edasi minna, teistes riikides on olukord võib-olla veel halvem, Saksamaal näiteks öö, on suuri probleeme ka psühholoogiliste va-, vaimsete haigustega nende inimeste puhul. et, et neid inimesi nimetatakse vaimuhaigeteks nii-öelda ning ma ei hakkagi siin rääkima vägivallast nende inimeste suhtes. seega meil on vaja õigusloomelisi meetmeid äh, ning äh, avalikkust paremini teavitada. tõesti on oluline, et me sellest teemast räägiksime, et me paneksime selle asja suure kella külge äh, sest ei saa ju lubada, et keegi ei saa öelda, kes ta tegelikult on, ei saa elada nii, nagu ta seda soovib nii et lõpuks on olukord, et inimesed isegi ei tea enam, kes nad täpselt on. seega see on oluline teema ja me peame sellega edasi tegelema, punkt. Thank you very much, uh, Cornelia and thank you. aitäh, Cornelia ja aitäh, et ka ajast kinni pidasite. Need, Julie Vood järgmisena, palun. Uh, suur aitäh aitäh, et selle arutelu korraldate, mis on tõesti väga oluline. ma ei ole libes, olen naistekomisjonis, aga olen siin sellepärast, et äh, ka seal tegeleme naiste õiguste ning äh, sugudevahelise võrdõiguslikkusega. tihtilugu paljud saadikud ei soovi kogu teemaga tegeleda kõikide sugudega. ma panin tähele, et äh, Äh, tutvustuses tuli välja see, kuidas LGBTI äh, pluss, äh, Q pluss küsimustesse suhtutakse ja sellesse, kuidas suhtutakse nende õigustesse. ma arvan, et see näitab seda, milline lõhe meil on seda võimustruktuuride tõttu. Hele meessoost valitud esindaja ja ka LGBTIQ pluss inimesed leiavad, et neid ei võeta kuulda võimulolijate poolt, nende küsimustega ei tegeleta tõsiselt. me peame seda muutma, püüame muutma lihtsamaks eh, ja kergemaks neil ka oma huvide eest seista. tahaksin ütelda, et tunnen väga suurt eh, mured LGBT inimeste õiguste pärast kõigil Suurbritannias. Martina tõesti õigesti rääkis ka diskrimineerimisest Põhja-Iirimaal, aga olgugi, et Euroopa Liit ei ole täiuslik, siis põhiõiguste hardas on paigas teatud aluspõhimõtted ja see pakub ka teatud turvavõrku vähemustele. ma näen, need, kes Ühendkuningriigis on võimul, Äh, ja kes ka Brexitit läbi viivad, äh, nemad on homofoobid paljud. Äh, Theresa May on selles olukorras ja me näeme, kes siis meie õiguste eest seisavad, nii ma kardan, et Ühendkuningriigides, kuningriigis on meil tõsiseid väljakutseid sellega. ja lõpetuseks olin Ukrainas ühe nädalavahetuse ning tegelesin seal LGBTI Äh, inimeste õigustega ka Ukrainas, samuti Balkanil, paljudes teistes riikides, kes on Euroopa teel. me peame Euroopa Liidu siseselt siin paremaid tulemusi saavutama. Nendes liikmesriikides, kes on meie perega juba liitunud, aga kes nüüd äh, libisevad ma hästi jälle alla nende õiguste osas, neil peab äh, ka kõik olema korras ning me peame rohkem tegema selleks, et tagada nende inimeste õigused. aitäh, härra Tjurek, palun. palun proovige kahe minutiga piirduda. aitäh. Te räägite võrdsetest õigustest erinevatele inimestele, räägime siin väärikusest, jah, muidugi mõista seda ei saa küsimärgi alla seada, me peame neist reeglitest kinni pidama. me ei saa siin arutada seda küsimust ja otsustada, kas jah või ei, aga mida saab arutada, on sotsiaalsed aspektid. siin tihtilugu kuuleme me seda, et me räägime võrdõiguslikkusest meie ühiskonnas Te tahate äh, võrdusmärgi panna äh, naise mehe vahel, kes on abielus ning äh, kõikide teiste paaride vahele, ka samasooliste paaride vahele. meie jaoks siiski abielu on mehe ja naise liit, kes saavad lapsi saada. kui me räägime sotsiaalsetest normides, siis Slovakkias, Ungaris, Poolas on meil selline abielu äh, määratlus, see on ka meie põhiseaduses, meil on ka rahvahääletus Sloveenias ja Horvaatias ning äh, inimesed äh, suure toetuse mm, andsid selle rahvahääletuse raames taolisele määratlusele Rumeenia rahvahääletus ei olnud äh, siduv, aga me peame siiski arvestama sellega, mis enamus otsustab. selge enamus toetas seda, et traditsiooniline äh, väärtuste äh, kogum jääks alles. kui me oleme demokraatlikud ja tahame, et meid ka demokraatlikeks peetakse, siis peame kuulda võtma ka neid hääli. sellest tulenevalt, kui me tahame kaitsta monogaamset perekonda, siis ei tee me seda mitte kellegi vastu või millegi vastu, vaid me tahame seda teha Euroopa tuleviku nimel. me tahame, et meid samuti austatakse. kui me liitusime Euroopa Liiduga, siis meile öeldi, et sellised normid võivad meil alles jääda ja me tahame, et sellest ka kinni peetaks. Malen Björk, palun. nüüd me kuulsime ühte näidet sellest, kus enamus ütleb, et neil on demokraatlik õigus vähemuse õigusi rikkuda. ja see ongi probleemiks, kui me räägime väärtustest ja kui me otsustame, mis on siis miinimumdemokraatlik eh, süsteem, kus eh, tagatakse õigused ka vähemustele. me just kiitsime heaks arvamuse selle kohta mina olen vastu, olgugi et ma toetan äh, Iirimaa referendumi tulemust, aga ma usun, et äh, tegemist on murettekitava olukorraga, kus korraldatakse rahvahääletus äh, selle kohta, kas mul on õigused või mitte ja mida ma oma perega saan teha. ma arvan, et see on väga murettekitav, see, mis teil toimub. ma arvan, et me peame mõistma, et olukord on keerukas teatud riikides nagu Poola, Ungari, Leedu, kuid ka teised riigid kus meie õigusi rikutakse. teistes riikides jällegi asjad liiguvad õiges suunas, ka seda tuleb äh, silmas pidada ja vaadata, mida teha, et äh, selle suunas jätkata. minu jaoks on äärmiselt selge, et homofoobia, transofoobia, lesbofoobia, see on misoküünne, diskrimineeriv lähenemine ning me peame selliste jõudude vastu välja astuma ja tegema seda koos kõikjal äh, erakondade üleselt. muidugi toetan ka teisi, äh, ka seda, mis Sofii ütles, mida komisjon saab teha, mida ta ei ole teinud, vihakuriteod, horisontaalne direktiiv, see puudutab samuti liikumisvabadust ning äh, Leedu propagandaseaduse vastu väljaastumine meil on veel palju riike Euroopas, kus äh, mutileeritakse, steriliseeritakse äh, transseksuaale. ja ma arvan, et Euroopas kaks tuhat kaheksateist ei tohiks sellel enam kohta olla. ja jällegi, kuna no ka komisjon siin, siis tahaksin rääkida õigusriigist. see on seotud naiste õigustega, vaid ka LGBTI õigustega. Poolas kohtusüsteem ei ole äh, enam sõltumatu, me näeme, kuidas LGBTI õigusi rikutakse ka õigussüsteemi poolt. tahaksin ka rohkem rahastamist siia ja me ei tohiks ka lesbi kogukonda unustada siinkohal. Ukrainas aprillis toimuv eh, kongress, tahaksin teid sinna kutsuda, osad meist on küll eh, muuga tegelemas sellel ajal, aga need, kes saavad, minge sinna, see kindlasti on väga huvitav. suur aitäh! kui üks minut, aga ühe minutiga, palun. ja siis võtame kokku. teen lühidalt. Euroopa põhiõiguste harta on viimase põlvkonna harta, artikkel üheksa ütleb, et abielu on kahe inimese liit, mis on seaduses ka määratud ning nende sugu ei ole kindlaks määratud. selline on Euroopa Liidu seadus. teiseks, meil on eeldus, et Euroopa seadus ei takista samasooliste abielu kohta seadusandlust vastu võtma, aga samas vastastikune äh, usaldus ning tunnustamine toimivad niimoodi, et ükski liikmesriik ei tohiks äh, vastu seista äh, samasooliste abielude vabale liikumisele ning transseksuaalide omale, kes on oma sugu muutnud ka äh, rahvastikuregistris vastavalt oma liikmesriigi seadusele, sellepärast et see on Euroopa Liidu seaduse vastane. ja kolmandaks. minu jaoks on oluline põhiseaduslik demokraatia, kus üksikisiku õigused ei sõltu enamuse tahtest või ega ka rahvahääletusest, sellepärast et demokraatia ei ole kunagi äh, seisnenud enamuse äh, võimus, vaid selles, et enamus respekteerib vähemusi ning äh, pakub üksikisikutele ka õigusi, muuhulgas ka samasoolistele paaridele, kes on valmis sõlmima tsiviilpartnerlusi või midagi muud või kas või abielu astuma. aitäh! aitäh, Juan! peame nüüd sellega selle arutelu lõpetama, ma tahaksin tänada veel liikmeid väga kõrge kvaliteediga sõnavõttude eest nii varasel hommikusel tunnil. väga oluline, et me selle ära tegime, sellepärast et meil on nüüd ähm, resolutsiooni eelnõu ning ka suuline küsimus selles väga tundlikus küsimuses, küsimuses. tahaksin tänada komisjoni ka osalemise eest. meil ei ole kahjuks aega, et tulla tagasi nende küsimuste juurde, mis Sofi Intvelt ja teised tõstatasid. võib-olla enne ametiaja lõppu tuleb äh, veel kätte hetk, mil meil on piisavalt aega selle jaoks, aga palun äh, ärge unustage neid küsimusi, mis meie liikmed tõstatasid, need on tõesti väga olulised. ja siis läheme edasi juba resolutsiooniga. suur aitäh teile, kolleegid! üheksa viisteist minuti pärast alustame siis hääletusega. Thank you, very nice day. Thank you very much. Colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. I know you've... alustame hääletusega. tean, et teie olete valmis, aga kas teised ka? niisiis. head kolleegid, alustame viieteistkümnenda punktiga. ühenduse statistika rände ja rahvusvahelise kaitse kohta raportöör on Cecilia Wikström. kas sa soovid sõna võtta? ei. hästi, siis lähemegi hääletusega edasi. viiskümmend kuus hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. Has everyone voted? Okay, that's good. Right, the vote is closed kõik on sind hääletanud, väga hea, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. Closed. And that's carried. Äh, lõppenud on hääletus heaks kiidetud, viiskümmend seitse, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud Compromise amendment one. vabandust, kolleegid, kompromiss üks hoopis. hääletus on alanud. Just follow it carefully. Vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kaks, kompromisshääletus on alanud. Right. Amendment 62, so muudatus kuuskümmend kaks, vabandage mind, kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kuuskümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud, heaks kiidetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. Compromise amendment three. So we're on compromise amendment. kompromiss kolm, leheküljel viisteist, hääletus on alanud kompromiss number kolm. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss number neli, hääletus on alanud Is it four? Page 16? Yeah. Yes. Vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Four A. muudatus sada nelikümmend kaheksa. sada nelikümmend kaheksa ja see on leheküljel kakskümmend kaks, ütleb esimees Vote is open. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? mina ka, jah, hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud hääletus lõppenud. heaks kiidetud põhjenduspunktid kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud, nelikümmend kolm. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend viis hääletus on alanud lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud viiskümmend. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud viiskümmend üks. hääletus on alanud. lõppenud heaks kiidetud. viiskümmend neli, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend, kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, ühtegi erapooletut. ja lõplik hääletus, siis äh, meil on vaja ähm, absoluutselt häälteenamust, hääletus on alanud. kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, üks erapooletu. heaks kiidetud. ja õnnitlused raportöörile. Sorry about the noise zunächst. Present, so the, so the next uh, vote, colleagues. järgmine hääletus on tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana. IMCO on vastutav ja Joren Lennars on raportöör. kas raportöör on kohal? ei ole. nii et ta ei saa midagi ütelda. hästi, läheme hääletuse juurde. kuusteist muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus seitseteist, hääletus on alanud. lõppenud heaks kiidetud. kaheksateist hääletus on alanud. jah yeah.. You just thought you'd just interrupt me randomly. Te lihtsalt katkestasite mind praegu suvaliselt. jah, hästi. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kaks, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud heaks kiidetud äh, muudatus kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist, hääletus on alanud, lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend, hääletus on alanud. lõppenud. vabandust, nüüd alles on lõppenud. heaks kiidetud. kompromissi üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kakskümmend kaks hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud, põhjenduspunktid seitse, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kümme, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud üksteist, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kaksteist, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud kolmteist. kas kaksteist sai tehtud, jah, hästi, kolmteist hääletus on alanud. lõppenud heaks kiidetud. üks. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud neliteist, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud viisteist, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud, lõplik hääletus, mis on nimeline hääletus, on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kolmkümmend seitse poolt, üks vastu, neli erapooletut ja õnnitlused raportöörile. We go to the final. Läheme edasi lõpliku hääletusega, viimase hääletusega ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja varjupaiga rände ja integratsioonifondist, julgeolekufondi, piirihalduse, viisade rahastamisvahendust kohaldavad finantsi eeskirjad, kompromiss üksteist, palun. hääletus lõppes. oleks pidanud ütlema, et raportöör on Tomas Tšerovski hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. ja vastu võetud sada kaksteist kadus ära, lähme kuueteistkümnenda juurde kohe. muudatusettepanek kuus, seitseteist. hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus on vastu võetud, kaheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis, hääletus algas. üheksakümmend viis. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss kaks A, vastu, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kaks B, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kuus, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud sada seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud sada kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud sada kakskümmend häält äh,, vabandust, kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud sada üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kümme hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kakskümmend üks hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üksteist hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud. kakskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. sada kolmteist hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada neliteist hääletus algas sada neliteist. kas kõik hääletasid? vastu võetud, sada viisteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja sada kaheksateist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. ja sada kakskümmend üks hääletus algas ja muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. hääletus algas. vastu võetud. neli A hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss neli B hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa hääletus algas. ja sada kakskümmend üheksa. sada kolmkümmend hääletus lõppes. Äh, sada kolmkümmend üks. hääletus lõppes. Äh, sada kolmkümmend kaks. hääletus lõppes. Äh, sada kolmkümmend kolm. hääletus algas, hääletus lõppes sada kolmkümmend neli hääletus algas. sada kolmkümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. sada kolmkümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend kaks hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud sada nelikümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, identsed, hääletame. hääletus lõppes sada nelikümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. sada nelikümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada nelikümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada nelikümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. sada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud sada viiskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. sada viiskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada viiskümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kaheksakümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. sada kaheksakümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kaheksakümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kaheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada üheksakümmend hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada üheksakümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud sada üheksakümmend neli hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend seitse hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kolm hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. volitused muudatusettepanek kaks hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt nelikümmend neli, muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus lõppes tagasi lükatud nelikümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek põhjenduspunktide hulgast muudatusettepanek viis hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nelikümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neliteist hääletus algas. neljakümne seitsmenda hääletasime ära. kompromiss neliteist hääletus algas, hääletus nüüd lõppes. kompromiss neliteist, hääletame seda uuesti. kompromiss neliteist, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. viiskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend neli, viiskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend, viiekümne neljanda hääletasime ära viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitse, hääletus algas. hääletus lõppes kompromiss äh, viisteist, vastu võetud. viisteist A, kompromiss viisteist A hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss viisteist B hääletus algas üsna selge hääletus, lihtne hääletus, nimekiri, eks ole Toomas. hääletus lõppes, vastu võetud. üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kuuskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kuuskümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kuuskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üksteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist hääletus algas. hääletus lõppes. kolmteist hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kuuskümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend üheksa, hääletus algus. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend üks, hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, hääletus algas ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kaks vastu, üheksa erapooletut, õnnitleme raportööri. sellega lõpetame hääletuse täna okay,. Colleagues, we can resume our agenda. kolleegid, läheme päevakorraga edasi, kui kõik on valmis. ja kui te ei soovi siin olla, siis vahest lahkute. võtamegi üheksateistkümnenda päevakorrapunkti libekomisjoni ad hoc delegatsioon Slovakkiasse ja Maltasse seitsmeteistkümnendast kahekümnenda septembrini tuletaksin kolleegidele meelde, et see ad hoc delegatsioon, äh, seda juhtis äh, Sofi Intvelt, kuna ta juhib meie töörühma, millega, äh, mis tegeleb korruptsioonivastase võitluse ning õigusriigi kaitse seirega Euroopa Liidus, eriti Maltas ja Slovakkias. ja annaksingi kohe sõna Sofi Intveltile, et ta tutvustaks seda, mis seal komandeeringus juhtus ja siis saavad sõna ka kolleegid. Sofi, palun. aitäh, härra esimees. delegatsiooni nimel ma olen valmis tutvustama teile seda, mis tollel külaskäigul juhtus. külastasime Slovakkiat ja Maltat peaaegu kaks kuud tagasi, seitsmeteistkümnendast kahekümnenda septembrini. ja tegemist oli siis jätkukülaskäiguga varasematele Maltale ja Slovakkiasse. ja loomulikult seda just Daphne Caruana Galizia ja siis Jan Kutšaki mõrva kontekstis, need olid kaks ajakirjanikku, kes uurisid erinevaid rikkumisi, korruptsiooni, organiseeritud kuritegevust ja eriti nende seoseid poliitikaga. seda tuleb alati ka silmas pidada. mis oli meie tegevuse algpõhjuseks. vaatasime kahte asja uurisime kõigepealt seda, kui kaugel on jõutud nende mõrvade uurimisega ning siis vaatasime ka üldisemalt, milline on nende riikide õigusriigi olukord ning kuidas sealsed institutsioonid toimivad. meie aruanne on nelikümmend, nelikümmend viis lehekülge, üsna üksikasjalik ning panime sinna ka lisad juurde, kus on kirjas edasised arengud. kõigepealt kaks mõrva uurimist. mõlemal juhul need konkreetsed mõrvarid, kes inimesed tapsid, on arreteeritud. Slovakkia puhul juhtus see üsna kohe pärast meie külastust ja mõlemal puhul mõrvade tellijad on endiselt vabaduses meil on väga keeruline uurida, kui kaugele uurimisega on jõutud, sest ilmselgelt politsei ei saa operatiivandmeid meiega jagada, see on mõistetav. aga tuleb tunnistada, et Malta ja Slovakkia politsei kommunikatsioonimeetodid on üsna erinevad, eriti viimastel päevadel meedias palju äh, on räägitud sellest, et Malta politsei ütleb, et nad on nüüd Daphne äh, Galizia mõrva tellijad äh, tuvastanud ja, aga on väga keeruline aru saada, mis on tõsi, mis mitte, sest meedias on erinevaid avaldusi välja tulnud, äh, justkui ametlikud pressiteated, mis on siis tagasi lükatud jälle, seega väga keeruline on aru saada sellest kommunikatsioonist. vähemalt mõlemal puhul on tervitada see, et konkreetsed mõrvarid on kinni saadud. ja ma saan aru, et Slovakkias kinni peetud inimesed on valmis koostööd tegema ametivõimudega ning jagama infot, Malta puhul see nii ei ole. aga ma kordan üle, et see on üks meie peamisi prioriteete, et õiglus pääse, pääseks võidule, mõrvareid tuleb karistada, eriti kui sellel on nii suur mõju meediavabadusele ja turvalisusele, aga õiglus peab valitsema ka Janni ja Martina ja Tafne perede suhtes. kommenteerin veel paari teemat, ma kõiki üksikasju ei hakka välja tooma, te saate seda raportit ja selle järeldusi ise lugeda. alustuseks Slovakkia see pilt oli üsna segane. ilmselgelt on veel suuri probleeme. ajakirjanike töökeskkond on endiselt üsna vaenulik. endine peaminister Fico jällegi hiljuti on teinud üsna vaenulikke märkusi ajakirjanike suhtes ning ma saan aru, et ajakirjanikud Äh, ma saan aru, et äh, ametivõimud peavad tõesti distantseeruma ennast sellest ning tagama, et ajakirjanikud saaksid vabalt oma tööd teha. siis on paar murettekitavat asjaolu veel, me ei ole päris kindlad, kui põhjalikult ametivõimud neid uurivad, nimelt üks Vietnami ärimehe äh, inimrööv, millesse võib olla kaasatud ka härra Kalilak, endine siseminister ja siis motojõuk, millel olid igasugused äh, äh, soomusmasinad ja relvad, mis üles leiti, ning siis ka Panama lekke info, mida äh, Saksa politsei Slovakkia ametivõimudele pakkus, aga ne-, nemad ei soovinud vastu võtta. siis on probleeme Euroopa Liidu põllumajandusfondidega, Ida-Slovakkias ning ma olen aru saanud, et eelarve kontrolli komisjon uurib seda täpsemalt e. eriti murettekitav on see, kuidas see kõik talunikke mõjutab, sest nemad on justkui nüüd erinevate ametivõimude vahele lõksu jäänud, aga olukord ka paraneb. võib näha, et tõesti üritatakse parandada näiteks seda, kuidas ametisse määratakse põhiseaduskohtu kohtunikud, politseiülem, kuigi mingisuguseid otsuseid veel pole vastu võetud, võib näha, et pingutatakse tõsiselt ja näiteks põhiseaduskohtu kohtunike määramisel siis ennem veebruari äh, tuleb asendada üheksa kolmeteistkümnest kohtunikust seal, ehk siis üsna suur hulk inimesi ning uute reeglite kohaselt on siis määramise menetlus läbipaistvam ning presidendil on suurem võim. samuti äh, hakatakse paika panema politseiülema ametisse määramise uut menetlust, Slovaki valitsus saatis meile eile kirja just, kus räägitakse erinevatest algatustest äh, Veneetsia komisjoni soovituste põhjal mis puudutab ka ning siis avalik ringhääling, mille ajakirjanikud, tuleb välja, said instruktsioone, kuidas kajastada opositsiooniparteide tegemisi aga valitsus on väitnud, et see, need ei ole ametlikud instruktsioonid, vaid neid andis üks konkreetne inimene. seega on ka positiivseid arenguid, aga jälgime tähelepanelikult ka seda, mis juhtub edaspidi. loodetavasti asjad liiguvad positiivses suunas. ning me loomulikult ootame ka järgnemisi korruptsioonivastase võitluse samme ning äh, ka seda, et, et lahendatakse olukord, et oligarhid omavad suurt osa meediaväljaandeid. järgmisena Malta. tuleb tunnistada ja isiklikus plaanis tuleb tunnistada, et ma tunnen väga muret Malta olukorra üle väga,. väga-väga keeruline on üldse aru saada, kas üld-, mingisugune prokuratuuri või äh, politseipoolne uurimine toimub esitatakse küll süüdistusi ja kahtlustusi ning meie arvates paljusid neist tuleks uurida, aga väga keeruline on teada saada, kas neid uuritakse. ning siis nüüd meediast kuulsime, et Seventeen Black nimelise ettevõtte, ettevõte, mille kaudu tehti makseid poliitikutele et nüüd tuvastati, kes on selle omanik, saime meediast teada ka, et kaks inimest valitsusest on kriminaaluurimise all, väga keeruline on sellele kinnitust saada, aga ma arvan, et kui selline uurimine toimub, siis oleks ka aeg nendel inimestel tagasi astuda. ajakirjanike suhtes on endiselt, ajakirjanike olukord on endiselt keeruline, neid äh, ähvardatakse erinevate kohtumenetlustega, õhutasime Malta valitsust tagama, et vaenulikkus ja vihakampaania Daphne äh, Galizia su-, vastu ja tema pere vastu äh, lõpetataks, äh, et loobutaks kohtukaasustest nende vastu solvangute eh, kohtukaasusest ja ma õhutaksin jällegi Malta valitsust leidma inimlik lahendus olukorrale. positiivsema poole pealt me tervitame asjaolu, et Malta valitsus öö, meie soovitusel palus, et Veneetsia komisjon vaataks üle Malta põhiseadusliku korra ning õigusriigi olukorra detsembri keskel, see raport valmib seetõttu, me ka palusime, et resolu-, meie komisjoni resolutsiooni tähtaega edasi lükatakse, et me saaksime arvesse võtta ka Veneetsia komisjoni järeldusi. ja nüüd viimased märkused Malta kohta. ma tunnen väga muret. kuidas seda nüüd öelda? selle suure hulga valdkondade üle, mis on murettekitavad. rahapesu, korruptsioon, pettused. võimalik valimiste mõjutamine, suhtumine ajakirjanikesse asjaolu, et äh, suure osa ametisse määramisi toimub peaministri või tema äh, kabineti poolt, seetõttu on väga keeruline tagada, et inimesed teevad oma tööd sõltumatult ja kõik see kokku minu meelest tekitab väga murettekitava olukorra. viimane märkus puudutab kuldseid viisasid. see ei ole ainult Malta probleem. erineval määral võib seda näha paljudes riikides, kaasa arvatud minu kodumaal. passide müük, otseselt või kaudselt elamislubade müük ning võimalik, võimalikult, võimalik, et ebaseaduslik Schengeni ja humanitaarviisade müümine on ohuks Schengenile ning Euroopa Liidu julgeolekule ja õigusriigi olukorrale üldisemalt ning isiklikus plaanis, mitte komisjoni nimel, aga isiklikus plaanis tuleb nentida, et ma väga kahtlen, kas passimüügi ja elamislugade müügiskeemid on kooskõlas Schengeni reeglitega seega neid kuldseid viisaseid tuleks hakata lõpuks reguleerima. me teame, et volinik on hakanud tegutsema ka pangandusjärelevalve valdkonnas ja rahapesu valdkonnas, seda tuleb tervitada. kokkuvõtteks, need olid mõningad äh, tähtsamad punktid sellest raportist. loodetavasti resolutsiooni hääletamiseni jõuame järgmise aasta kevadel. nagu öeldud, palusime tähtaega edasi lükata, et me saaksime kaasata ka Veneetsia komisjoni järeldused. samal ajal aga jälgime olukorra arengut Maltal ja Slovakkias ootame, või noh, kui, kui mõningad muud riigid esile kerkivad, eks näe, aga praegu keskendume Slovakkiale ja Maltale. aitäh! järgmisena saavad sõna töörühma liikmed, aga ka ülejäänud kolleegid, kes seda soovivad. ütlen, loe, loen nende nimed ette. Joe Weidenholzer, uh, Monika Ben-, then Monika Benova, Anna Gomez, is there anyone else who would like to? kas keegi veel soovib sõna? härra Franz, kas veel mõni kolleeg? sest meil on aeg piiratud. aga oluline on, et kõik sõna saavad, kes seda soovivad. olgu, keegi rohkem sõna ei soovi. sulgeme kõnelejate nimekirja. järgmisena Rahvapartei äh, esindaja töörühmas. aitäh. Eh, Maltal jälgitakse seda olukorda väga tõsiselt ja väga kahju on mul sellest, et ma ei saa oma emakeeles rääkida siin väga olulisel teemal. loodetavasti sekretäriaat võtab seda arvesse, et kui Malta teemast räägitakse, siis on meil ka tõlgid kohal. tahaksin tänada delegatsiooni ja eelkõige Sofit suurepärase töö ja koostöö eest, koostöö eest üle poliitiliste fraktsioonide. Malta ja Slovakkia olukorra puhul tuleb tegutseda sest see rõhutab veel kord seda, et meil on vaja mingisugust õigusriigi seiremehhanismi, kus vaadatakse olukorda kõikides liikmesriikides. meil on vaja tõesti kontrollida, et õigusriik toimiks kõikides liikmesriikides, et meil on meediavabadus ja võideldakse paremini ka korruptsiooni ja karistamatuse vastu. nüüd Malta. nelisada päeva on mu-, möödunud Daphne Caruana Galizia võikast mõrvast äh, tänaval tema kodu ees. tapmise ajal töötas ta ühe väga ühe märkimisväärseima korruptsioonijuhtumi kallal, millega on seotud poliitikud ning seotud poliitikud on väga kõrgetel kohtadel valitsuses raportis on meil olulisi järeldusi, kus öeldakse, et korruptsioonivastast võitlust peab märkimisväärselt tõhustama ning poliitikaga seotud inimesi tuleb uurida. Ehm, tuleb võidelda ka nende ehm, reaktsiooniliste ka-, kohtukaasuste vastu, ehm, et vältida seda, et noh, pahatahtlikud ettevõtted ja poliitikud saaksid niimoodi koos ajakirjanike vastu võidelda. samuti tuleb üle kontrollida, kes täpselt saavad Malta kodakondsust, siin on suuri sotsiaalseid ja julgeolekuprobleeme nende passide müügiga seoses ning selle probleemiga tuleb tegeleda. meie raport toetab ka seda, et äh, tuleks äh, kogu see uurimisaruanne täielikult avaldada. paraku on see senini olnud äh, kättesaadav ainult mõningatele valitsus- Äh, poliitikutele. Konrad Viti, kes oli ainuke Euroopa minister, äh, äh, mille paljastas Panama leke, on endiselt ametis ning ta keeldus meie küsimustele vastamast, mis puudutasid Seventeen Blacki Dubai ettevõtte ning tema vahelisi seoseid ning minister Mitsi poolt läbi surutud jõujaama projekti. samuti taunime seda viha kampaaniat, mida sageli juhivad poliiti-, valitsuse poliitikud äh, Daphne Caruana Galizia pere vastu ning me soovime, et äh, Valletas tõesti püstitataks ka mälestusmärk, millega nõutakse õiglust. tore on see, et viimastel päevadel on tuvastatud ja võib-olla isegi kok-, kinni püütud äh, mõrva tellijad selle kohutava kuriteo lahendamine on hädavajalik ning me endiselt nõuame õigust, õiglust Daphne Caruana-Galizia ning tema töö jaoks. nelisada aast-, nelisada päeva ei ole kustutanud vaik-, suutnud vaikima panna tema häält. aitäh! sotsiaaldemokraatide esindaja töörühmas on Joosep Weidenholzer. aitäh! Uh, aitäh, äh, raportöör tõesti äh, sai hakkama. ja kõik ei ole veel läbi. väga palju on veel küsimärke ja me ei tea veel endiselt, kes tegelikult äh, soovis seda, kes tellis need kõik mõrvad. see on siis praegune olukord ei ole sugugi mitte välistatud, et ähm, on tulekul üllatused lähinädalatel. aga me ei saa langetada otsuseid olukorras, kus me ei tea, kes oli ähm, selle mõrva taga, isegi siis, kui meil on oma teooriad. ma arvan, et on oluline näha ka seda, kuidas äh, Euroopa institutsioonid töötavad, näeme, kuidas äh, uus Euroopa uurimisorder äh, töötab, uurimismäärus töötab. ja see on väga oluline oluline on näha, kuidas see koostöö too, sellel koostööl on tulemused ning kuidas me oleme saanud Europoli tööd parandada. nii et ma arvan, et resolutsioon peaks hõlmama ka seda aspekti. tervitatav on see, et ka Malta puhul me ootame ära Veneetsia komisjoni tulemused, sellepärast et väga paljud asjad on olnud ebaselged ja Veneetsia komisjon, komisjoni raport näitab, kas tegemist on süstemaatilise õigusriigi põhimõtte rikkumisega. toetan ka kolleegide mõtet et meil on vaja sõltumatut õigusriigi mehhanismi selleks, et selle probleemiga võidelda juba varases faasis. Need kaks riiki näitasid jälle, kui oluline on parlamendi lähenemisviis. ning ma tahaksin lõpetuseks teha ka paar isiklikumat laadi märkust. me usume, kallid kolleegid, et me peame uurima põhjalikult seda, kuidas kodakondsus ning alaline elamisluba on korraldatud Euroopa Liidus, sellepärast et see on tõesti võib-olla Pandora laekaks ning meie jaoks oli see väga üllatav. pidasime läbi <clears throat> kohtusime ka ühe selle sellise üksusega, kes müüb Euroopa kodakondsust meil on vaja selgust selles valdkonnas ning äh, mured tuleb lahendada võimalikult kiiresti. proua Makavee, te olete Euroopa Konservatiivide Reformistide liige ja tulite hiljem sisse, kas soovite nüüd sõna? suur tänu! ma ei tee lühidalt. olen käinud Maltal korduvalt olen käinud Slovakkias, olen rääkinud inimestega, olen rääkinud ametnikega ja ma ei usu, et ükski nendest kuritegudest leiab lahenduse. mida ma selle lahenduse all silmas pean? ma pean silmas seda, et leitakse üles need, kes käsu andsid. seevastu see, mis praegu Slovakkias toimub Need ajakirjanikud äh, avaldasid meelt, sellepärast et endine peaminister solvas neid. ning äh, ning äh, on vaja tõendeid nende rahastamisvahendite kohta, sellepärast et esitatakse kriminaalsüüdistusi selle kohta, et nende rahastamisvahendid pärinevad Sorose taskust ja seetõttu tahetakse sõnavabadusele päitseid pähe panna, kuivõrd äh, ajakirjanikud võivad saada vahendeid Soroselt. ja sama juhtus ka siis, kui äh, ajakirjanikku rünnati kummaline on näha, kuidas kõik räägivad erinevat juttu ja Malta puhul on olukord sama, nagu Roberto juba ütles. mitte midagi ei ole muutunud. ma ei ma ei usu, et ametivõimud hakkavad otsima seda, kes käsu andis ja Daphne projekt, mis koondab uurivaid ajakirjanikke Daphne kolleege tuvastas, et ta töötas väga olulise rahapesu juhtumi kallal, mis hõlmas kaheksasadat miljonit eurot ning ähm, sellega olid seotud ka kõige kõrgematasemelised ametnikud, isegi äh, peaministri kabinetist härra Mitsi ja teised. me ei saa eeldada, et need inimesed on valmis osalema uurimistegevuses nende enda vastu. seda tahangi öelda. ma usun, et äh, nende kolleegid jõuavad tõele jälile, aga peame siiski midagi ära tegema, sellepärast et kui ametivõimud ei ole oma ülesannete kõrgusel, isegi kui nemad ise on sellega seotud, siis Europol või keegi teine peab äh, igal juhul äh, ka appi tulema. me ei saa seda, et ajakirjanikud äh, peavad kõik ise ära tegema, et neid notitakse maha ja nemad peavad ise need notijad ka üles leidma. see oleks väga kurb lugu. ja isegi siis, kui me räägime siin asjadest omavahel, ma ei tea, kas see aitab või mitte, aga igal juhul noh, raport avaldatakse, sellele, sellest võib-olla on kasu ja need, kes kuulavad meid, teavad, et me hoolime neist ning äh, ei lase asjadel lihtsalt liiva joosta, et me avaldame survet ähm, selleks, et äh, selle, see uurimus jätkuks. ja nüüd siis äh, annan sõna teistele liikmetele, kes ei olnud otseselt kohal ja kes on, ähm, tunnevad lihtsalt teema vastu tõsiselt huvi kõigepealt saab sõna Monika Peenova. suur tänu. tahaksin tänada teid raporti eest. mul on mõningad kommentaarid selle kohta ka. meie äh, aruande projekt äh, annab väga hea ülevaate sellest, mis toimus erinevatel kohtumistel ning ähm, resolutsioonides sageli jääb see tähelepanu alt välja. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Slovaki valitsus on järjepidevalt püüdnud probleeme lahendada, kui tegemist on endiselt lahtiste probleemidega ning äh, Slovakkia Vabariigi peaminister kohtudes Euroopa Parlamendi liikmetega pidas äh, väga põhjaliku arutelu olukorrast üldisemalt ja seda ka seoses nende küsimustega, mille teie esitasite, teil oli võimalus näha seda, et me Slovakkias täiel määral austame Euroopa väärtusi, õigusriigi põhimõtet, demokraatiat Teie lahkel loal toonitaksin ka seda, et ähm, see raport, mille te esitasite, ei ole piisav, sellepärast et järeldustes ei kajastu mõningad asjaolud toimunud kohtumistest, näiteks ähm, kohtumine eriprokuröriga saite selge selgituse selle kohta, kuidas proua Holtsova telefoni, telefon konfiskeeriti ja anti tagasi ning ma eeldan, et Euroopa Parlamendi raport ei peaks sisaldama kahtlusi mis ei põhine mitte ühelgi kontrollitud äh, faktil. selle kohta, kas politsei, poliitikud, ametnikud äh, osalesid mingisuguses äh, organiseeritud kuritegelikus tegevuses. sellised väited ilma igasuguste tõenditeta Euroopa Parlamendi raportis on väga ohtlikud, ja sellega on ju tegemist, see on väga ohtlik, kui Euroopa Parlament sellise info võtab oma raportitesse. Slovakkia Vabariigi valitsus on teadlik sellest, et meil on erinevaid väljakutseid äh, seoses äh, rahva usaldusega me peame võtma tõsiseid äh, meetmeid selleks, et korruptsiooni vähendada ja esitama õigusloomulisi ettepanekuid selleks, et läbipaistvust suurendada ka tähtsate ametipostide värbamise puhul. ja veel üks kommentaar meedia kohta. piirideta ajakirjanike andmetel on Slovakkia õigusraamistik meediakaitse valdkonnas väga hea ja meil on väga hea meel, et äh, meil on väga kahju, vabandust, et härra Kutsek mõrvati. ja aga see ei juhtunud seetõttu, et meil ei oleks piisavad õiguskaitsevahendid paigas. meediatöö äh, ma olen töötanud selles valdkonnas juba üheksateist aastat ja mul on alati väga äh, õiged suhted olnud meediaga. mõnel valitsusliikmel on aga äh, pingelised suhted ajakirjanikega ja selle võtmine ja selliste avalduste äh, sissevõtmine sellisel kujul resolutsiooni ei ole mõistlik, sellepärast et meie õigusaktid on kõik paigas ja keda keegi ei kiusanud ajakirjanike taga. igal juhul suur tänu teile selle eest, et tulite Slovakkiasse ja et äh, meil oli võimalus äh, kohtuda Äh, valitsuse, politsei esindajatega, ajakirjanikega ja ja mul on hea meel, et mainitakse ka neid ajakirjanikke, kes äh, rääkisid objektiivsusest ähm, mõnedel poliitikutel ja mõnedel ajakirjanikel on omavahel konfliktid. Äh, nii on alati. ja võib-olla oleks hea, kui ähm, ajakirjanikel oleksid paremad suhted poliitikutega ja nii mõned ajakirjanikud äh, oma artiklites äh, ei kutsuks äh, mõningaid poliitikuid petturiteks, varasteks, mõrvariteks. see oleks võib-olla väga hea. aitäh! Okay, thank you um,. I'll ask the, the, um, the, uh, the chair to come. ja pärast enam pöördume nende teemade juurde tagasi. järgmisena härra Franz, palun. Franz. aitäh. sooviksin veel kord vähemuste kaitse teemat Slovakkias tõstatada. Slovakkia Ähm, suurim vähemus on äh, mustlast taustaga inimesed, kellel on suuri probleeme näiteks tervishoius, hariduses, ka tööturul. Nende olukord on sageli väga ebakindel. Äh, sageli öö, äh, surutakse neid ka linnadest välja maapiirkondadesse, kus ei ole mingisugust infrastruktuuri ning eh, seetõttu siis nad peavad ka väga-väga väikese palga eest töötama ning seetõttu inimesed, kes on selles riigis elanud kuussada, seitsesada aastat, peavad eh, sealt emigreeruma kuskile mujale, sest eh, neil ei olegi eksisteerimisvõimalust Slovakkias. ma olen käinud ise ka kohapeal, näiteks Kosices, rääkisin Äh, sealsete inimestega, kes on teada andnud mulle ka, et tegemist on juba apartheidi olukorraga, äh, kus ei saa näiteks äh, etnilise tausta tõttu kostse inimesi tööle värvata, me ei tohiks kannatada sellist olukorda, aitäh! Okay. Okay, colleagues, okay. Okay. Um, okay, Anna, Anna Gomez next. proua Gomez, aitäh kolleegidele siit töörühmast ja ka raporti eest Eh, mille koostas Sofi Intvelt ja aitäh ka kommentaaride eest kõikide nende poolt, kes osalesid. mina olin ka Panama Papersi eh, delegatsioonis mm, Maltal ning eh, ka ad hoc töörühmas pärast mõrvaga liitses äh, uurimisrühmas, siis ma nõustun täiesti sellega, mis Sofi ütles ja ka Roberta Metsola. Nende hinnang on igati õige, ma tahaksin äh, toonitada eriti kahte asja. kaks äh, teada-tuntud äh, pätti härra Skembri ja teine härra minister energiaminister kõigepealt ja siis turismi, eh, turismiminister härra Mitsi. Nemad on endiselt eh, valitsuses, hoolimata sellest, et juba on tõestatud, nagu ka Panama dokumentide uurimisrühma poolt ja nüüd ka hiljutised paljatused Black Seventeen'i kohta, et nad jah, tõepoolest on pätid ja kurjategijad. ja ei ole mõistetav, miks nad endiselt on valitsuses miks peaminister pani nad endiselt valitsusse, miks nad ei, ei ole uurimise all, süüdistust ei ole esitatud neile politsei poolt, sellepärast et uurimine tegelikult käib äh, Malta ametite poolt. Äh, Daphne Caruana Galiza äh, mõrva kohta ju käib uurimine, aga see ei vii praegu kuhugi, jah. kolm pommipanijat on kinni peetud, aga küsimus on ikkagi selles, kes neile andis käsu need pommid panna. kes on äh, selle organiseerija ja need äh, isikud on endiselt vabaduses teatud juhtlõngu on, et osasid inimesi peaks üle kuulatama, aga see, nendest juhtlõngatest ei ole lähtutud. lisaks sellele Daphne perekonda terroriseeritakse. endiselt on käimas erinevad kohtuasjad nende vastu, välja arvatud üks, üks minister pidi tegelikult loobuma oma tegevusest. pidi edastama oma telefonivestluste äh, äh, ülevaate. ja samuti oli juttu sellest, et keegi olevat äh, käinud joomas teatud kahtlusalustega, kas nad siis tõesti on juba vangistuses või siis on nad selle pommi panijad igal juhul kiusatakse taga neid, kes nõuavad õigust. see on täiesti šokeeriv, kuidas seda sündmust on kaetud ja kuidas inimesi takistatakse Dahnele lugupidamist avaldama ja kuidas takistatakse neil õigust äh, taga nõudmast. samuti laimukampaania käib selle parlamendi liikmete vastu kes äh, soovivad äh, õigust, David Kaasa muuhulgas, teda on süüdistatud narkootikumide kasutamist, jumal teab milles ja mind ennastki sel nädalavahetusel. mulle öeldi, et ma olen valitsuse ajalehtede äh, see libauudiste postitaja, seda siis lähtudes äh, viimasest Kasahstani välisasjade missioonist ja mind süüdistati selles, et ma olen seotud härra Mukhtar Abjasoviga, keda ma pole isegi kunagi kohanud ja see on täiesti vale. tegemist on libauudisega. praegu kirjutan ka politseile Belgias, kriminaalpolitseile Portugalis ja saadan Äh, ka koopia selle kohta teile, aga mind huvitab see, kes neid uudiseid siis laseb lahti. ja ma eeldan, et nad on Bal-, Malta võimul oleva erakonna liikmed see on tõesti šokeeriv, mis toimub. ma mäletan, et rahapesu küsimused, mis me tõstatasime eriti Pilatuse äh, panga kohta, need kahtlused olid äh, õiged hoolimata tagasilükkamisest. nüüd on ka teiste pankade kohta kahtlusi ja me näeme sama mudelit. rahastatakse kuritegelikku tegevust. nii et see kõik toimub mitte ainult Maltal, ka Slovakkia juurde tahaksin pöörduda, tahaksin meelde tuletada Bulgaaria juhtumit. ma ei usu seda, et mingi hullumeene lihtsalt öö, äh, otsustas tappa. Viktoria Martinov Bulgaarias, nagu Jan Kutšak Slovakkias ja Daphne Caruana Galicia Maltal, uuris korruptsioonijuhtumit ja paljastas korruptsioonijuhtumeid sellest tulenevalt ma arvan, et ka Bulgaaria juhtumiga peaksime see töörühm tegelema. mul on ka üks küsimus Sofile. Europol ütles äh, kirjas minule, mille ma saatsin ka laiali, et Europolil on teatud piirangud tegutsemises, eriti Malta puhul ning ütles, et tegemist on äh, millegi enamaga kui lihtsalt äh, mõrvajuhtumiga, see on seotud äh, kuritegelike organisatsioonidega ning nende mandaat takistab neil minna kaugemale sellest, mida võimud lubavad. kas Sofi, sa saaksid ütelda, kas sa oled Europoliga olnud kontaktis ja kas nad on saanud tugevama mandaadi, nagu parlament nõudis? või kas see on võimalik siis kolme juhtumi puhul Malta, Bulgaaria ja Slovakkia puhul, aitäh. hästi, kolleegid, tegelikult ma panin juba kõnelejate nimekirja kinni, aga proua Kriibek ja Ranats tulid siia hiljem. kui saaksite hästi lühidalt teha, palun. proua Skribek ja siis härra Nats, aga palun tehke lühidalt ja siis tulen Sofi juurde sinu tagasi, sa saad sõna pärast vastuseks. proua Skribek, palun. Go ahead, please. <clears throat> Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia a kolegyne. <clears throat> Eh. härra Škripek, head kolleegid. siin kol-, komisjonis ei ole täna kerge sõna võtta, ma olen veendunud, et õigusriik ning uurimised on miski, kuhu me ei tohiks Euroopa institutsioonidena sekkuda. see on siseasi aga praegune olukord äh, Slovakkias peale mõrva, Jan Kutšaki mõrva. ja kuna ka valitsusametnikud ei ole vastutust endale võtnud, siis ma leian, et ma pean lihtsalt sõna võtma Slovakkia saadikuna ning komisjoni liikmena. ma tõesti kahetsen, et me peame ajakirjaniku mõrvaga tegelema ja mõrvadega ka, ka Maltal ja võib-olla isegi mujal, praegusel, tänasel päeval, kahekümne esimesel sajandil. Äh, ajakirjaniku ja tema kaaslase mõrv ei äh, puudutanud mitte ainult nende lähedasi, vaid tegemist on tegelikult äh, kuriteoga, mis kajastab meie poliitikute kuritegusid, maffia tegevust. me näeme, et selliseid pätte on veel hulganisti. pärast Neid, ma arvan, tuhanded tulid tänavatele protesti avaldama. ja need, kes äh, Jan Kutšeki ja Martina Kusnova mõrva korda saatsid, tõenäoliselt ei mõtelnud sellele, nad eeldasid, et noore tundmatu ajakirjaniku mõrv vaikitakse maha, aga ei, avalikkus reageerib. ma olen vägagi pettunud selles, et meie valitsuse liikmed kõrged ametnikud ei ole õigeid samme astunud ja vastutustunnet üles näidanud. loodetavasti järgmistel üldvalimistel hääletajad ka ütlevad selle välja, inimesed nõuavad õigust, aga endine peaminister Fitsov, kes endiselt elab korteris, mis kuulub maksupetturile, kes mõisteti ka süüdi kohtus, see näitab endast ühte teist härra Nats, äh, teil on kaks minutit, äh, nimekiri oli lihtsalt juba kinni. aga jah, ja Kutšaki äh, kohta öelda, et kui kõik teevad oma tööd, siis kõik läheb hästi, aga ma usun, et see sõnum tegemist oli siis ajakirjaniku isaga ja see oli, sõnum oli mõeldud poliitikutele. ma usun, et ausus on äh, selline väärtus, mis on kadumas meie eludest. suur aitäh, härra Nats, palun hästi lühidalt. E, e, suur aitäh, üldiselt ma polekski tahtnud sõna, aga pärast seda, mis me kuulsime siin kolleeg küll lahkus, aga ma ikkagi võtan sõna. mis puudutab Slovakkiat, siis jah, meil on probleeme nagu tegelikult kõikjal Euroopas. meil on ka tõrjutud sotsiaalseid rühmi nagu igal pool Euroopas. meil on romadega probleeme, aga tõepoolest, Slovakkia Vabariigi nimel ma palun teid, tegemist ei ole valitsuse küsimusega, sellega, kes seal on. meil ei ole mingit aparteid, me ei äh, keela romadel äh, avaliku transpordiga sõita, see ei ole meie valitsuse probleem, seda ei toimu meil. tihti liialdatakse, kasutatakse erinevaid väljendeid, aga palun tõesti, me oleme siin Euroopa Parlamendis, meil ei ole siin mingi kõrtsiga tegu ja kuna mul sõna juba on, siis õigusriigi kohta ka. Slovakkia kuulub nende liikmesriikide hulka Euroopa Liidus, kus on tagatud äh, sõnavabadus, meie koht selles nimekirjas on kolmeteistkümnes, olukord nii halb ei ole. kui midagi saab ära teha õigusriigi koha pealt, siis äh, peaminister astus tagasi, valitsus äh, astus tagasi, meil on uus valitsus lühikese ajaga see pandi kokku ning süüdlased on ka arreteeritud. võib-olla eh, korraldaja eh, alati, korraldajat alati ei saadagi kätte. Euroopa prokuratuur võib-olla peaks sellega tegelema ja nad ka tegelevad, vaatavad, mis Euroopa rahade kohta arvatakse, kõik ootavad seda ka Slovakkias Slovakkias on inimesed nagu mujalgi, ka meil on korrumpeerunud isikuid. ja korruptsioon ei ole probleemiks mitte ainult meil või Maltal. oluline on see, kas see riik suudab midagi selle vastu ette võtta või mitte, ma usun, et Slovakkia tegutseb. aitäh, Sofi! me oleme ajast üle läinud juba päris kõvasti, aga kui tahad lühidalt vastata mõningatele küsimustele ja siis järeldused teha. jah, aitäh, Claude! ja aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. esmalt kahju, et proua Peenova lahkus, sellepärast et mind üllatas päriski ja häiris tema sõnavõtt. aga ma usun, et kui me tahame, et Euroopa Liit muutuks väärtuste ja seaduse ühenduseks, siis kogukonnaks, siis me peame edasi liikuma ja üle saama sellisest instinktiivsest kaitsvast positsioonist iga kriitika suhtes. me ei kritiseeri ühte riiki, me ei, me ei ole ühe või teise erakonna poolelt. me tahame tagada Euroopa Liidu terviklikkuse. sest kui meil on probleem ühes riigi, riigis, siis see mõjutab kogu süsteemi, seda me nägime ka Euroopa vahistamismääruse kasutamise puhul. see on vaid üheks väikeseks näiteks, ma arvan, et me peaksime kõik olema natukene avatumad kriitikale kui kritiseeritakse ühte osa Euroopat, isegi kui see osa on meie enda koduriik. tahaksin ütelda proua Peenovale, kes lahkus, et esmalt, et tegemist ei ole resolutsiooniga, vaid tegemist on detailse ja faktilise ülevaatega koosolekutest, mis aset leidsid. proua Peenova ütleb, et Nende mm, koosolekute protokollid ei ole täpsed, aga mind üllatab see väide, sellepärast et teda ennast ei olnud kohal. ma ei tea, kas tema saab hinnata, kas see, mis kirjas on, on õige või mitte. samuti ma ei usu, et siin oleks mängus keerukad isiklikud suhted praeguses ja eelmises valitsuses ja ajakirjanduses või ajakirjanike seast ei, tegemist on üldise vaenuliku suhtumisega ajakirjandusse ja kui päris aus olla, väita, et probleeme ei ole, kui üks ajakirjanik on surnud, siis ma arvan, see ei ole vastuvõetav. siin on probleem. ajakirjanik uuris korruptsioonijuhtumeid ja tema tapeti palgamõrvari poolt, siis võib-olla äh, on äh, asi natukene enamas kui väikeses vaenus valitsuse liikmete ning ajakirjanike vahel. ma ei usu, et see märkus oleks olnud väga kohane. ma usun, et me oleme faktidest kinni pidanud ja tulen selle juurde, mis proua Gomes ütles me võlgneme talle väga palju, sellepärast et ta tegi eelnevas faasis palju tööd ära, aga ma arvan, et siin kaks märkust, mis sa tegid, näitavad seda, et tegelikult me oleme neutraalsed ja sõltumatud. süüdistused härra Cardona kohta, et ta kohtus inimestega kõrtsis, on nüüd äh, leidnud äh, äh, tagasivõtmist sellepärast et see isik, kes väitis seda, on taganenud oma väidetes, vaatame, kuhu see meid välja viib. aga ma arvan, me peame olema äh, faktidest kinni pidama, vastasel juhul kaotame oma usaldusväärsuse. nii palju, kui ma aru saan, siis televisioonis esinenud isik ei uurinud ise korruptsiooni, vaid äh, tema oli seal selleks, et äh, anda siis sõna kahele ajakirjanikule, kes seda tegid. toimub ka kuulamine kolme-nelja Bulgaaria ajakirjanikuga, te saate siis ka esimesena infot, kutsun teid kõiki osalisema seal. Europoli kohta, meil toimus mitu kohtumist Europoliga, kohtusime näost näkku, kuid samuti oli mitmeid videokonverentse ja nemad näitasid meile, et koostöö mõlema juhtumi puhul on väga hea. Nad saavad juurde igale ja kogu infole, mis nad vajavad. mul on veel mõningaid küsimusi, aga nemad ise on rahul sellega, et mõlemas riigis võimud on valmis koostööd tegema nendega. ja samuti saime kindlustust selle kohta, et Europoli roll on esmatähtis ja mina tahan resolutsiooni just sellepärast, et tugevdada Europoli võimalusi tegutseda ja muutuda äh, sõltumatumaks liikmesriigi võimude äh, heast tahtest. härra Franzile vastuseks me ei ole romide vastast äh, küsimust käsitlenud, see on natuke äh, teine teema, härra Franz on ka lahkunud, kui meie seal äh, õigusriigi töörühmas tegeleme, proua Metsole vastuseks jah, me kõik nõustume sellega, et meil on vaja sõltumatut laia mehhanismi ja kutsume üles komisjoni sellealase ettepanekuga välja tulema, samuti nõustun teie üleskutsuga muuta raport avalikuks, ma arvan, et on päris rumal, et peaminister sai koopia sellest raportist, olgugi et temal on isiklikud huvid siin mängus, tema naine on seotud selle teemaga ja ilmselt ka tema valitsuse liikmed nii et võib-olla oleks mõistlik muuta see avalikuks. päris kummaline, et, et tema sai selle, sellepärast lihtsalt, et ta on peaminister. nii palju, kui mina kursis olen asjadega, see ei ole mingi õiguslik alus. samuti teeme soovitusi uute õigusloomuliste algatuste kohta oma resolutsioonis. ja lõpetuseks proua Makovei Te olite natuke pessimistlik selles osas, mis puudutab äh, tellijate kinnipidamist. me ei tea, ma ei tea, mina nii pessimistlik ei oleks, kui teie. ma näen, et Slovakkias igal juhul pärast algseid vigu, mis politsei tegi ja seda, et, et tapjad on nüüd kinni peetud ja tõepoolest tundub, et nii see oli, aga me peaksime ikkagi tervitama seda. ma olen, mul on jäänud mulje, et uurimine jätkub ja seda tehakse tõsiselt. samuti olen kohtunud terve rea inimestega, kes on pühendunud sõltumatu, läbipaistva ja tõhusa avaliku halduse tagamisele. nii et kõik ei ole nii tume ühe märkuse unustasin, mis härra Nats ütles. ta ütles, et me ei peaks kritiseerima sellepärast, et valitsuse liikmed astusid tagasi. jah, tõepoolest, mõned tippametnikud ja samuti politseist, aga probleemiks on see, et nad tõlid tagasi äh, läbi pöördukse mehhanismi ning ma ei usu, et see oli nüüd väga arukas lahendus. me ka äh, kritiseerimisime seda, kui olime Slovakkias. ühesõnaga, hoiame silma peal. ma isiklikult leian, et eh, see õigusriigi töörühma toimimismehhanism, kohapeal käimine ning kontaktid valitsuse ning Europoli ja teiste ametitega, ma leian, et sellest on olnud väga palju kasu, see on hea formaat ja ma usun, et see võiks olla ka laiema mehhanismi osaks ja võiksime katta ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike. see ongi kõik täna minu poolt, aitäh okay,. This... Uh, aitäh. Te tulete siis välja resolutsiooniga ja ilmselt märtsis, märtsi täiskogu. aitäh siis, Sofi ja ka teistele kolleegidele, kes osalesid. väga tundlik teema. nüüd aga tundub, et oleme ajast maha jäänud. kümnes punkt koostöö Olafi ja Euroopa prokuratuuriga me räägime siin Euroopa Liidu finantshuvide kaitsest. raportööriks on Monika Makovei, proua Makovei on ka siin ja nii, et annaksingi sõna sulle. If you, if you are leaving uh, now. Sofia, kui sa kõik teid, kes lahkuvad, palun tehke seda vaikselt proua Makovei, aitäh, peaaegu kakskümmend aastat pärast Olafi loomist on astutud edasine oluline samm selleks, et kaitsta ühenduse finantshuve. nimelt Euroopa prokuratuuri loomine. väga oluline on tugevdada seda mehhanismi nüüd ning luua sellele selged reeglid kuidas see saaks koostööd teha Olafiga. Need reeglid peavad olema väga selged, et oleks teada, kes teeb mida. see tihe koostöö peab põhinema vastastikuse täiendamise ning dubleerimise vältimise ja infovahetuse põhimõttel. prokuratuur viib läbi äh, kriminaaluurimisi ja äh, süüdistusi Olav aga viib läbi administratiivseid uurimisi, mis on seotud Euroopa Liidu finantshuvide rikkumisega. oluline on tagada, et Olavi ja prokuratuuri vahelised äh, suhted ei tekitaks vaidlusi pädevuste üle, seetõttu nii Olav kui prokuratuur peavad äh, äh, tagama, et äh, nad ei hakkaks uurima mõlemad ühte samu äh, juhtumeid. infovahetuse puhul peab kehtima aga andmekaitse ja konfidentsiaalsus, seetõttu peaks Olafil olema ka kaudne äh, juurdepääs äh, läbi äh, prokuratuuri sideametniku sellele süsteemile. selleks, et vältida dubleerimist, peab Olav alati teavitama koheselt prokuratuuri igasugustest kriminaalsetest juhtumitest ning Olav ei peaks äh, avama oma uurimist, kui prokuratuur juba uurimist läbi viib. loomulikult prokuratuur on üles ehitatud teistmoodi kui Olav ning Olav peab järgima neid instruktsioone. kui prokuratuur jätkab uurimist Olafi poolt tuvastatud äh, kriminaaljuhtumite puhul, siis ta saab nõuda infot ka Olafilt kui Olav leiab, et nad peavad administratiivuurimist jätkama, siis nad peavad alati ka paluma nõusolekut prokuratuurilt, see on hädavajalik uurimiste jaoks, sest me ei soovi, et uurimised satuvad ohtu haldusmeetmete tõttu, kui kriminaaluurimine samuti toimub. oluline on ka, et tõendid oleks kohtus vastuvõetavad ning uurimise ajal on prokuratuuril äh, äh, <clears throat> ülimus. kui Olav soovib läbi viia administratiivuurimist, siis ei saa nende tõendeid kasutada kohtus. ja sellist olukorda me ei soovi. prokuratuur võib paluda, et Olav toetab neid nende töös eriti varade äh, arestis ning artikkel kaksteist E ütleb, et prokuratuur võib Olafile anda ülesandeid, mis langevad väljaspoole administratiivuurimist. Need on need mõningad aspektid minu arvamusest ning nende liikmesriikide jaoks, mis ei ühinenud prokuratuuriga, on nüüd küsimus, et mis edasi saab, praegusel hetkel tundub, et äh, vastus on, et Olav tegutseb edasi nii nagu senini ning kriminaaljuhtumite äh, puhul tuleb suunata need kaasused asjaomastele liikmesriikidele. see ei ole küll kõige ajatõhusam menetlus. väga väheseid juhte on selliseid, kus inimesed on sattunud kohtusse oma kodumaal pärast Olavi uurimist, aga nende riikide jaoks, mis ei ühinenud prokuratuuriga, muud võimalust ei ole. ma nüüd lõpetan ja võtke teadmiseks, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues november, aitäh. suur tänu, proua Makovei. see on siis äh, arvamuse projekt, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues november. kas keegi soovib sõna, esitada küsimusi proua Makoveile? ei. sellisel juhul aitäh, proua Makovei nagu juba öeldud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues november. järgmisena kahekümne esimene päevakorrapunkt. Te räägite härra Raadevi nimel, jah? me vaatame läbi muudatusettepanekud, mis puudutab raportit teatud kriminaalrikkumiste äh, info äh, kaitse äh,, kaitset äh,. härra Adamov räägib härra Raadevi nimel, palun, teil on sõna Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на докладчика Емил. Aitäh, härra esimees. ma räägin härra Raadevi nimel, sest ta on hääletusel juurikomisjonis praegu ja ta vabandab, et ta siin ei saa olla. raportöör tervitab sada viitekümmet muudatusettepanekut, mille esitasid variraportöörid. homme toimub kohtumine variraportööridega ja suurem osa muudatusettepanekuid on kooskõlas raporti üldise liiniga. härra Raadevi jaoks on väga oluline, et loodaks väga tõhus infovahetussüsteem. hääletus peaks toimuma kolmandal detsembril, härra Raadev on veendunud, et raport võetakse vastu suure häälteenamusega ning et detsembri täiskogul saame me seda asja juba arutada suur tänu, härra Aademov, härra Raadevi nimel kõnelemast. Protšinitši vist soovis kommenteerida, kas ta on juba siia tulemas? kui ei, siis saaksime minna kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. ma eeldan, et keegi teine rohkem siin sõna ei soovi selle punkti all. ma ei teagi, mida nüüd teha. millal on proua Tšinitši saabumise aeg? mis te arvate? no assessment of the estimated time of arrival ei osata praegu hinnata proua Tšinitši saabumise aega. siis ma arvan, et me peame edasi liikuma lihtsalt. või soovib keegi veel sõna sellel teemal? aa, komisjon. milline draama? olgu, kuulame lühidalt ära komisjoni. aitäh, härra esimees paar sõna. ma tean, et variraportöör ei ole eriti kohal, aga ma ikkagi ütleksin paar sõna selle kohta, mis meie jaoks siin tähtis on. kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et te olete kiiresti tegelenud selle teemaga, nii nagu see vajalik ongi loodetavasti jõuame triloogini juba detsembris, kui kõik hästi läheb ja oluline on, et aprilliks saaks asi vastu võetud enne parlamendi mandaadi lõppu aga üks teema on väga oluline, mis meile muret tekitab. see on seotud artikliga seitse. artikkel seitse puudutab olukorda, kus õiguskaitseorganid soovivad Finantsjärelevalveametitelt infot. sellest, sellega tegeleb juba ka neljas rahapesudirektiiv, mis praegu ütleb, et finantsinspektsioonidel peab olema võimalus vastu tulla äh, õiguskaitseorganite infopalvetele. oma ettepanekus soovime me tõhustada seda koostööd, et Finantsjärelevalveametitel on kohustus vastata sellisele info teabenõudele. me näeme, et suurem osa teie fraktsioonidest on esitanud muudatusettepanekuid, millega see nõue tagasi lükatakse, et jääks kehtima sõnastus, et tal on õigus vastata. aga sellega me ei paranda, tõhusta reegleid ning see tekitab meile muret. ka seetõttu, et üks peamisi põhjuseid, miks me esitasime üldse selle ettepaneku, oli see, et Euroopa Parlament korduvalt oma Panama komisjoni raportis, härra Naarti raportis veebruarist terrorismi rahastamise kohta näiteks, te pidevalt rõhutate, et reegleid tuleb parandada ja praeguste muudatusettepanekute sõnastus ei paranda neid reegleid, nad jätavad reeglid samale tasemele, kui nad praegu on. me leiame tõesti, et neid reegleid tuleb tõhustada, koostööd tuleb tõhustada ja seetõttu me palume, et te vaataksite üle oma seisukohad nendes muudatud ettepanekutes, aitäh! suur tänu! anname artikli seitsme kohta selle info edasi härra Raadevile härra Legeri Frontexist jääb natukene hiljaks, seega meil on natukene aega. proua Koomes, Anna, sa soovisid ka sõna? jah, ma nõustun sellega, mida sa just ütlesid, suur tänu komisjonile selle algatuse eest ning selle hoiatuse eest. Nende kahetsusväärsete muudatusettepanekute eest, mida mitmed saadikud esitasid. see jätab mulje, et üks pahatahtlik organisatsioon on nende muudatusettepanekute taga, millega siis öö, takistatakse meil rahapesuvastast võitlust ja terrorismi rahastamise vastast võitlust. seeläbi, et luuakse Euroopa Finantsjärelevalveamet. suur tänu komisjonile selle hoiatuse eest, te väärite meie toetust. ning mis puudutab meie fraktsiooni, siis me kohe ka kavatseme üle vaadata selle teema. et me tõesti jääksime parlamendi üldise põhimõtte juurde kindlaks. suur tänu selle hoiatuse eest aitäh veel kord ka proua härra Adimovile abi eest, et te andsite teada härra Raadevi seisukohad. lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise, loodetavasti kolmandal detsembril võtame raporti vastu. järgmine päevakorrapunkt algab siis, kui härra Legeri kohale jõuab. teeme minuti kahese pausi. ja siis räägime Frontexist, kui härra Legeri kohale jõuab. teeme väikese pausi, üks-kaks minutit Colleagues, uh, um, thank you for your patience and we had to pause. We now have um... kallid kolleegid, aitäh, et te olite nii kannatlikud. Um, läheme siis päevakorrapunkti kakskümmend kaks juurde, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet ning uh, kolleeg Fabrice Lecheri on aeg ennast asjadega kurssi viia. meie komisjon valmistab praegu ette oma ettepanekut komisjoni ettepaneku kohta piiri- ning rannikuvalveameti kohta ning selles ettevalmistustöös on meile abiks arvamuste vahetus härra Fabrice Legeriga, Frontexi tegevdirektoriga, kes viib meid kurssi sellega, mida Frontex teeb ning kuidas läheb määruse kuus viis kuus murd kaks tuhat neliteist rakendamisega. ja nagu tavaliselt, kui me räägime Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametist, siis äh, võite esitada kõiki äh, endale huvipakkuvaid küsimusi selle tähtsa ameti kohta härra Legeerile. palun, härra Legeer. Mm, suur tänu, lugupeetud esimees. ja tere hommikust, austatud parlamendiliikmed, minu äh, sõnavõtu eesmärgiks on rääkida teile, ähm, mida meie Piiri- ja Rannikuvalveamet äh, Frontex teeb ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Äh, raport, äh, meie tegevusaruanne on juba avaldatud, aga räägiksin natukene veel ise äh, nendest aastatest. ja ma arvan, et oluline on meeldes pidada seda, et nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast tingituna meie praeguse mandaadi puhul on meil mandaadil suurem pot-, potentsiaal ja ka ressursside potentsiaal on suurem pidagem meeles veel ühte olulist asjaolu. võib-olla varem peeti meie ametit peamiselt ametiks, kes tegeleb ainult rändeküsimustega. täpsustuseks võin teile öelda, et piiride haldamine ei hõlma ainult rännet on terve rida erinevaid teisi teemasid seotud organiseeritud kuritegevusega, terrorismi ärahoidmisega ja nii edasi, äh, mis on samuti seotud piiridega. ja sageli ei ole need teemad üldsegi seotud äh, rändeteemadega. pidage siis meeles seda, et meie Piiri- ning Rannikuvalveameti äh, reguleerimisala on päris lai ning teemade valdkond kattub integreeritud piiride haldusega omaga. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimese kümne kuu jooksul ebaseaduslike piiriületuste arv vähenes kolmekümne protsendiga kui me nüüd võrdleme olukorda aastataguse olukorraga, siis on sel aastal registreeritud keskmiselt umbes sada kakskümmend tuhat ebaseaduslikku piiriületust, ületust. rändesurve on väiksem Kesk-Vahemere piirkonnas ning kõige rohkem on rändesurve suurenenud Lääne-Vahemere piirkonnas ning Türgi-Kreeka maapiiril. absoluutarvud aga siiski jäävad suhteliselt madalaks. see tähendab seda, et äh, puhtoperatiivvaatenurgast öeldes ei saa öelda, et äh, praegu oleks meie välispiiridel rändekriis. hoiame olukorral silma peal, toetame liikmesriike, aga praegust ajahetke võib kasutada ära selleks, et mõelda strateegiliselt selle üle, kuidas me peaksime tulevikuks ette valmistuma viitasin sellele, et äh, piiride haldus ei tähenda ainult rännet ja ainult rändetemaatikaga tegelemist. hiljuti tehti ühisavaldus Europoli ning äh, Frontexi nõukogu poolt selle kohta, et me peame tugevdama oma koostööd. piirivalve üldisemalt, aga ka amet kui rond-, Frontex korraldab ühisoperatsioone välispiiridel. peavad saama tegutseda õiguskaitseorganite silmadega kõrvadena. meie ülesandeks on anda Europolile ning õiguskaitseorganitele liikmesriikides, politseile äh, isikuandmeid ja nii edasi, mida meie oma tegevuse käigus oleme kogunud. meie ise ei vastuta uurimise eest, aga piirivalve nii meie kui piirivalve liikmesriikides saavad omalt poolt siiski kaasa aidata kuritegelike organisatsioonide lammutamisele, edastades isikuandmeid, mida kasutatakse kriminaaluurimises. juhiksin tähelepanu ka sellele, et nüüd, kus me üha rohkem tegutseme koha peal ja meie ressursse on suurendatud, meie Frontexi keskuses käib töö ööpäev läbi, iga päev kakskümmend neli seitse. see tähendab seda, et äh, iga päev ja öö saame me vajalikku toetust osutada ning ka aidata kaasa ka liikmesriikide teabe põhjalikumaks muutmisele mis puudutab meie traditsioonilisemaid äh, ühisoperatsioone, siis praegu võib öelda, et meie öö, äh, ametnike arv on äh, umbes tuhat viissada, need on siis ametnikud, piirivalvurid ja ka öö, ametnikud laevadel see on siis selline tavaolukord, kui meil ei ole kiirsekkumisjõude kaasatud. meil on Poseidon Kreekas, Temis Itaalias kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruaris anti sellele mandaat, et arvesse võtta ka narkokullerluse võimalust Itaalia ja Albaania vahel samuti on selles piirkonnas probleeme relvakaubandusega. siis on meil ka Indalo operatsioon, millega tegeletakse lõu-, milles tegeletakse Lõuna-Hispaania rändevoogudega Marokost Hispaaniasse tuli äh, viimase kolme aasta jooksul neli kuni viis korda rohkem inimesi kui varem. mis puudutab päästeoperatsioone, see on üks osa meie operatsioonide mere osast. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oleme päästnud kolmkümmend tuhat inimest Euroopa välispiiridel. aitame kaasa regist-, nende registreerimisele, nende sõrmejälgede võtmisele, nende sõelumisele. samuti aitame kaasa inimkullerite inimkauplejate vahistamisele ning aitame võidelda salakaubanduse ning ebaseadusliku tegevuse vastu üldisemalt. eelmisel aastal aitasime kaasa seitsmesaja neljakümne nelja äh, kahtlusaluse vahistamisele, kes aitasid kaasa inimkullerlusele ja üle saja kulleri. ja konfiskeerisime äh, üle saja kolmekümne kuue tonni Äh, narkootikume Lääne-Balkani piirkonnas. meie tegevusvaldkond on lai. räägiksin võib-olla täpsemalt meie tööst merel ning merega seoses. võib-olla mäletate, et meie uue mandaadiga nähakse ette kolmepoolne koostöö Frontexi, EMSA ja EFK vahel, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti vahel. Neil on äh, kattuvad sätted meie mandaatides ja nüüd me püüamegi seda koostööd jalule saada ja millel on olnud üsna positiivsed tulemused praktikas. pääste küsimustes, aga ka ebaseadusliku kalapüügi vastases võitluses ning samuti saaste ning keskkonnakuritegude vastases võitluses. meie peamiseks eesmärgiks on, et kui Frontexi või EFKA alus teostab patrulli, siis äh, meil on mõnikord näiteks Frontexi alustel kalandusinspektor ja oma sideametnik sellisel juhul või meie sideametnik võib-olla nende alusel ja siis äh, saab see asjakohane ametnik anda oma ülevaate kas siis äh, saastejuhtumist või näiteks ebaseadusliku kalapüügi, püügiga seotud juhtumist. selline operatsioonide käigus saadud tagasiside, millega käi-, kaudu on tagatud kolmepoolne koostöö kolme ameti vahel, see on minu arvates tõeline hea tava, mis võiks olla eeskujuks teistele ametitele teistes tegevusvaldkondades Euroopa Liidu poliitikas. me teeme oma tööd ka väljapoole, kaasates liikmesriikide piirivalveorganeid oma tegevustesse. juhiksin tähelepanu sellele, et Saksa äh, eesistumine piiri valve ja rannikuvalve foorumis tõi kaasa koostöö selle foorumi ning Euroopa Liidu kolme mereameti vahel, mis oli positiivne näitaja. ja nüüd siis määrus kuussada viiskümmend kuus murd kaks tuhat neliteist ning selle rakendamine. meil on konkreetne aruanne, mille koostasime selle aasta juulis ning esitasime parlamendile tegemist on määrusega, millega kehtestatakse välismerepiiride äh, järelevalve põhimõtted Frontexi jaoks. meie ühisoperatsioonid, mida hindasime aruandes, on Triiton, see oli enne Triimist, Teemist Iitalist, et Triiton, Poseidon Kreekas ja Indalo ja siis Hera Äh, mis oli Hispaania, Kanaari saarte ja Aafrika ranniku vaheline operatsioon. peamine järeldus on see, et Frontex on alati kandnud hoolt põhiõiguste eest ning on taganud selle, et põhiõigustest peetakse alati kinni, põhiõiguste ameti hinnang ning arvamus on raportile juurde pandud mis puudutab tööd kolmandates riikides, siis mõnikord oli meil ette nähtud vähemalt ettevalmistusfaasis, kui me meie tegevuskava koostasime, Poseidoni puhul või Hera kaks tuhat seitseteist puhul. oma tegevuse ja Frontex nõudis, et vastuvõttev liikmesriik esiteks lähtuvalt määrusest üldise hinnangu kolmanda riigi kohta, kelle, millega oli tegemist. tegemist oli teemaga, millest rääkis meie amet erinevate liikmesriikidega Euroopa Liidus ja ka öö, äh, kolmandate riikidega, aga meil ei olnud siis siiski osalust kolmandate riikide, kolmandates riikides ning tegevust kolmandates riikides. koos ühisoperatsiooniga on meie amet välja töötanud uue teenuse ehk siis äh, mitmeotstarbeline õhuseire. meil on oma lennukid või me saame liisida lennukeid ning äh, teostada piiri järelevalve tegevust, sellisel juhul me ei jaga mitte kunagi infot kolmandate riikidega, jagame infot naaberriik, Euroopa Liidu liikmesriikidega. see on äh, kooskõlas äh, määrusega kuussada viiskümmend kuus kaks tuhat neliteist. ja mis puudutab tulevikku, ning võttes arvesse seda, et komisjon on teinud ettepaneku laiendada Eurosori sätete reguleerimisala, siis ähm, me peaksime välja mõtlema selle, kas ähm, me peaksime naaber kolmandatele riikidele info edastamist peatama. mina praegusel hetkel olen seisukohal, et me ei tohi reaalajas infot jagada. meie hinnang oli, et meie koostöö naaberriikidega, kolmandate riikidega võiks olla põhjalikum, praegusel hetkel ei ole meil piisavalt kvaliteetseti meie tegevuses, nii et lõppkokkuvõttes ei olnud võimalus selle tegevust kolmandates riikides ellu viia meie operatiivtegevuskava järgi nüüd tahaksin rääkida koostööst rahvusvaheliselt. ja välispiiride tõhus haldamine peab algama juba varem. ja mõnikord äh, näiteks juhtumid, mis ei ole seotud rändeküsimustega, vaid on seotud piiriüleste kuritegevustega, võivad siin olla asjakohased. me oleme igal juhul aga äh, tugevdanud oma koostööd. juhtisin sellele tähelepanu juba raportis, see nõndanimetatud Aafrika Frontexi äh, luurekogukonda meil on siis äh, Digitefco rahastatud äh, abiprogramm selle jaoks ning meil on Euroopa Liidu piiride julgeoleku algatuskomisjon on eraldanud selleks äh, rahastamisvahendid, et ametil oleksid, oleks oma nii-öelda jalajälg. ja siis võrgu äh, sideametnikud Lääne-Balkanil, äh, Belgradis äh, ja siis üks, mis peaks tegelema Nigeri teemaga. seda võrgustikku kavatseme laiendada Lääne-Balkani riikides ja ka Aafrika mandrile sideametnikud, kes töötavad väljaspool meie peakorterit. tahaksime, et meil oleksid ka sideametnikud Euroopa Liidu liikmesriikides ning Schengeni riikides vastavalt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud sätetele. oleme palganud ja välja õpetanud üksteist sideametnikku, mõned on oma tööd juba alustanud, mõned alustavad kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses mis puudutab tagasisaatmist, mis on jällegi üks prioriteet, mille amet on endale seadnud kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks ja ka kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks. võin teha kokkuvõtte praegusel hetkel pakume kommertslendude teenust, aga oleme valmis ka tšarterlende kasutama. müüsime eelmisel aastal üle kolmesaja neljakümne, kolmsada nelikümmend üks lendu ja saadeti tagasi neliteist tuhat ebaseaduslikku sisserändajat mitte kolmandatesse riikidesse ehk siis kümme protsenti tõhusaid tagasipöördumisjuhtumeid, kui nii võib öelda, siis veel põhiõiguste teemast rääkides võib öelda, et meie tagasisaatmiste valdkonnas tehtud töö mõjutab positiivselt neid jälgitavate lendude arvu. mõnedes liikmesriikides ei olnud varem oma riiklikku jälgimise süsteemi ja siis äh, mobiilsushinnang, nüüd oleme läbi viinud äh, haavatavushinnangu täiel määral. see on oluline liikmesriikide valmiduse jaoks ja planeerimise jaoks. sel aastal olid liikmesriigid paremini teadlikud omaenda suutlikkusest ning ähm, samas me näeme, et on vaja veel võimekust suurendada ning äh, oh, mõningates liikmesriikides ähm, on olukord murettekitav. ebaseaduslike rännak- rän,, rändajate haldamise osas äh, vastuvõtva riigina ja töökoormus kontrollida on suurenenud pärast seda, kui Schengeni piirikoodeksit muudeti. et äh, kõiki reisijaid siiski kontrollitaks piiridel. kuna me alustasime nii hilja ja me peame kell kaksteist lõpetama, siis ja see tundub võimatu, äh, sest et meil on siin mitmeid vägagi asjatundlikke sõnasoovijaid, noh, seetõttu ma katkestan teid praegu, et me saaksime küsimused ära ehit-, esitada ja siis saate täpsemalt võib-olla rääkida natuke hiljem, kui teil midagi selle vastu ei ole. ma tean, et teil on päris palju veel, mida meile tutvustada, võib-olla saab seda kuidagi muul moel teha, võib-olla kirjalikult või kuidas iganes. veel üks, ähm, üks kiire küsimus minult Liibüa kohta, mis toimub Mašratas ähm, ja inimesed ei taha tagasi minna, seitsekümmend inimest vist, kui ma ei eksi. sellepärast, et olukord läheb halvemaks. oleme kuulnud. mida teie sellest arvate? ja kuidas liibüalased selle olukorraga toime tulevad? teised kolleegid võib-olla tahavad ka Liibüa kohta küsida. aga mida teie arvate sellest siis? võib-olla vastate kõikidele küsimustele lõpus, aga, aga, aga võib-olla kommenteeriksite seda Liibüat siis lõpus. ja raportöör härra Coelho, palun. ja seejärel saavad kõik sõna, kes sõna soovisid. härra Coelho. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Legeri, et tulite siia meie komisjoni ja äh, merepiiri järelevalve on väga oluline, sellepärast et see võimaldab meie parlamendil teada, mida äh, tuleks teha selleks, et hoida ära inimeste hukkumine Vahemeres. see on väga oluline sellepärast, et, äh, et teekond Itaaliasse on üha ohtlikum ja surmajuhtumite arv on olnud kõrgem kui kunagi varem viimaste kuude jooksul. sellest minu esimene küsimus. raporti järgi suurema osa päästeoperatsiooni viidi läbi Sofia operatsiooni ning vabaühenduste kaudu. miks nii? kas võiksite meile ka täpseid arve esitada? ja kui palju on see enamus kas, äh, kas seitsekümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti, kui palju äh, viisid äh, ellu vabaühendused, kui palju nendest päästeoperatsioonidest viis läbi Sofia? ja siis, millised on praegused Itaalia valitsuse meetmed vabaühenduste vastu? ja siis veel. olen selle määruse osas Euroopa Parlamendi raportöör ja mul on väga hea meel, et meil on praegu selline tekst jõus. olen sellega rahul neli aastat tagasi ja täna ka. aga teie raportist rääkides, siis te olete saanud vahendeid juurde rohkem kui kunagi varem ja seetõttu kannatavad mõned liikmesriikide ametivõimud ja mõned teised ametid. ma arvan, et te tahaksite, et määruse laiendamisala laiendatakse ja mitte ei alandata standardeid. hoolimata sellest, et raportis on öeldud, et see algatus võib mõjutada äh, operatsioone kolmandates, võimalikke operatsioone kolmandates riikides, võib-olla rääkige täpsemalt, mis te sellega mõtlete. olen veendunud, et praegune olukord on teistsugune, kui olukord äh, oli siis, kui see määrus vastu võeti. kuid äh, olgem ausad, selline tausta mu-, mu-, olukorra muutmine ei äh, saa kunagi olla õigustuseks sellele, et Euroopa Ameti äh, standardeid vajalike päästeoperatsioonide puhul alandada. suur tänu, Carlos Coelho ja härra Koster. kõik saavad sõna kaheks minutiks, kahe minutiga on raske piirduda, kuid püüdke siiski anda endast parim. aitäh! see on nii äh, tõsine teema jah, aga alustame siis hilja, kõik äh, kahetsevad seda, aga palun kaks minutit. aitäh, härra esimees. austatud härra Legeri, suur tänu teie ettekande eest. nüüd on teada, millis-, millised katastroofilised, katastroofilises olukorras põgenikud Lüübias, Liibüas peavad olema. tegemist on vägistamiste äh, Äh, vägivalla ja ka surmajuhtumitega. Äh, ja Frontexi äh, laevad nüüd enam põgenikke Liibüasse tagasi ei vii. minu küsimus on järgmine. kas Frontex on valmis nende väljasaatmisplatvormide kaudu Liibüasse hakata tagasi põgenikke saatma ning kas põgenikud, kes on Liibüas praegusel hetkel, peaksid saama põgeniku staatuse. kuidas te suhtute nendesse inimestesse, kes on, kellele kehtivad ÜRO sanktsioonid, töötavad endiselt rannavalvuritena või juhivad pagulaskeskusi? ning kuidas Frontex valib, kellega ta teeb koostööd näiteks koolituste ajal ning kas selle jaoks on ka mingit läbipaistvust plaanitud ning siis kolmandad riigid, nagu näiteks Tuneesia. kas Frontex leiab, et Tuneesia vastab turvalise äh, riigi staatusele vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele kas, kas nad vastavad rahvusvahelisele äh, põgenikekonventsiooni tingimustele ning siis Frontexi tegevus Vahemerel. ma kohe lõpetan. kas Frontexil on äh, plaanis pädevusi parandada, et äh, nende laevu ei kasutataks ainult välispiiride valveks, vaid ka hädas olevate inimeste päästmiseks merel, aitäh! head kolleegid, maksimum kaks minutit, vastasel juhul ei ole aega vastusteks. Elli Schlein, palun. kaks minutit kõige rohkem. aitäh, aitäh äh, esimehele, aitäh ka direktorile, mul on kolm küsimust hästi ruttu. direktor Legerile siis kui me räägime päästest, eh, kui palju eh, päästemissioone viis läbi Triton kaks tuhat kaheksateist, sest ÜRO andmetel eh, on Vahemere keskosa muutunud ohtlikumaks, surmajuhtumite arv on kasvanud ja iga kaheksateist isiku kohta on üks surmajuhtum praegu, nii et kui paljud Tritoni raames on päästetud, päästemissioone läbi viidud. teiseks, teie koos Frontexita olete ka Bosnia ja Hertsegoviina ja Horvaatia piiril. Need assotsiatsioonid, mis kohapeal tegutsevad, mõistavad hukka praeguse väga traagilise olukorda. tuhanded äh, rändajad elavad keset äh, välja Avelika Gladusas, Piatšis, samuti keset linna tänavatel Need elutingimused ei ole vastuvõetavad mitte mingisugust meditsiiniteenust ega ka õiguslikku abi. vastavalt The Guardianile on viimastel kuudel on olnud ka süsteemset vägivalda või, Horvaatia võimude poolt nende vastu selleks, et varjupaigataotlejate Bosniasse suruda. tahaksin teada, kas Frontex ka tegutseb seal ja kui jah, siis äh, kui palju üksusi teil seal kohapeal on, sellepärast et minu meelest oleks vaja olukorral silma peal hoida, võttes arvesse seda, kuivõrd tõsised süüdistused on tehtud. ja lõpetuseks ma tahaksin mõista, kas viimasel ajal on äh, Vahemere ning Liibüa territoriaalvetes olnud ka SOS kutseid. väga keerukas on mõista, mis seal toimub, mida teeb ka Liibüa rannavalve. tundub, et seal ei peeta kinni inimeste põhiõigustest. head kolleegid, tõesti peame kahest minutist kinni pidama, meil on ka põhiõiguste harta, vabandust, amet, Ska Kela, palun. suur aitäh, aitäh uue mandaadi eest, kümme tuhat kuhu te panete need inimesed Varssavis? ja kui paljud neist tegelikult oleksid uued töötajad, palju nad eh, tegelikult, palju neid tegelikult juba töötab teie heaks ja lihtsalt lisatakse personali alla? Eh, tagasisaatmised, kas te usute, et tegelikult Frontex suudaks paremini korraldada seda kui liikmesriigid, sellepärast et liikmesriikidel on tõsiseid raskusi just tagasisaatmistega või tagasipöördumistega. ja mis veel? hea meelt tunnen selle üle, et te rääkisite, et äh, piirivalvurid ei tegele mitte ainult rändega, tõesti oleks kahju, kui need kümme tuhat Frontexi inimest, kes piiril, oleksid ainult piiril ja kui nad näiteks muuhulgas ei äh, aitaks kaasa ka relvade smugeldamise takistamisele. mis te arvate, kus Frontex äh, võiks äh, kõige aktiivsemalt tegutseda ja takistada tegelikel kuritegudel aset leidmast? aitäh, Cecil Kienge, palun. suur aitäh, Claude, aitäh ka peadirektorile. minul on üks hästi lühike küsimus Äh, selle kohta, millest te ennist rääkisite. Äh, äh, kuidas te suhtute sellesse isikusse, keda te mainisite ning kuidas te suhtute ka neisse suhetesse, mis teil on kolmandate riikidega töövaldkonnas? kuidas Frontex võiks osaleda Euroopa üldistes pingustes nende Äh, selle töövaldkonnas. ma tahletaksin, tahaksin teada, kas äh, peaksime nimetama nüüd äh, side jaoks ühe isiku liikmesriigist või komisjonist või kuidas. ma tahaksin teada, kas te saate vastata meile sellele küsimusele? okei okay, um,, next is uh, Mrs Vergia, please. proua Vergia, palun, mitte üle kahe minuti, palun, palun luban, teen hästi lühidalt ja seda erakordselt. aga lähtudes nüüd sellest, mis öeldi, kõik räägivad äh, sellest, et äh, Liibüa, Itaalia suunal on vähem äh, mere ületamisi, me teame miks. muuhulgas sellepärast, et Liibüa suurte jutumärkidega on loonud oma tsooni mis ulatub kaugemale tema territoriaalvetest ning samuti neil on kõnekeskus päästemissioonide jaoks ja tundub, et itaallased saadavad äh, sinna edasi abipalved. see muuhulgas puudutab ka riigi julgeolekut ja ma tahaksingi teada sellega seoses, kuidas äh, Frontex sekkub, sellepärast et me teame vastavalt äh, septembri statistikale, et kümme isiku kohta, kes äh, ületavad Vahemere, üks jõuab äh, Euroopasse, seitse saadetakse Liibüasse äh, ja kaks surevad Vahemerel, nii et kakskümmend protsenti ületajatest sureb. kuidas teie siis, mitte isiklikult, aga kuidas need võimud või ametid, kes seal töötavad, sellega toime tulevad? aitäh, Mari-Kristina Juan Fernando, ka teile lühidalt, palun. aitäh, direktor Legieri, kaks küsimust, esiteks. mina ise olen külastanud äh, kuumi punkte nii Lõuna-Itaalias kui Lõuna-Kreekas. nägin ka Frontexi koha peal. aga külastades oma enda äh, koduriigi äh, sissetulekupunkte, Malgai Boran see ja teised töökohad, seal ma ei ole näinud üldse Frontexi või väga vähe. kas selle jaoks on mingeid selgitusi? vabatahtlik koostöö, mida peab äh, liikmesriik taotlema ise, kas see ongi kõik? ja teiseks, tehnilised raskused, mis äh, tõkestavad Frontexil tõhusalt tegutseda Äh, Frontexi äh, lisavarustust kasutada tõhusalt rannikuvalvel liikmesriikide poolt. aitäh, Anna, ka palun üks-kaks küsimust ruttu. üks minut ainult, mitte kaks. väga hea, aega meil ei ole selle arutamiseks. Anna, jah, aitäh Liibüa kohta kas te olete teadlikud äh, sellest, kas liikmesriikide viisade süsteem äh, Maltal toimib äh, Liibüa ja Nigeeria jaoks? Nad võtavad selle viisa ja siis tulevad Itaaliasse. see on see süsteem, mille me mõistsime hukka. kas te teete midagi sellega? ja teiseks tahaksin toetada kolleeg Juan Fernando Lopez Aguilari küsimust selle kohta, mis rolli, kui üldse Frontex mängib Eh, Lõuna-Hispaanias, võttes arvesse, et tegemist on Euroopa territooriumiga Põhja-Aafrikas ning inimkaubitsejad ilmselgelt seal kõike juhivad. muuhulgas käivad seal tohutud rahapesuoperatsioonid ja sellest räägivad meile Hispaania võimud. igapäevaselt kümme tuhat inimest on seal. suur aitäh! järgmise päevakorrapunkti kohta teine amet tuleb. me lõpetame selle inglise keeles, nii et olge lihtsalt teadlikud sellest. Äh, praegu me läheme oma ajast üle, me lähme kindlasti üle kaheteist kolmekümne, ütlen seda ka tõlkidele. nii et palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, aitäh parlamendiliikmetele küsimuste eest. mis puudutab olukorda Liibüas üldiselt, siis ma pean ütlema, et Frontexil kui sellisel ei ole välisdiplomaatia poliitikat, meie oleme ju loo-, Euroopa Liidu operatiivamet ja me peame Euroopa Liidu välispoliitikat täitma. aga ma ei saa ütelda, et meil ei ole ka Liibüas kedagi, meil ei ole seal kontaktinimestega esindust ja mul on väga keerukas teile mingit infot pakkuda Äh, see, mis mina tean, on ka avatud allikatest. kindlasti nimetaks ma seda parimaks riigiks maailmas. jutt käib siis Liibüast. ja tahaksin samuti lisada, et mis puudutab pääste, otsimise päästeala Liibüas, me oleme teadlikud selle eksisteerimisest, aga me ei jaga infot Liibüa võimudega. selle panin kirja ka oma raportisse ütlesin seal nimelt, et on uusi olukordi, mida kaks tuhat neliteist me ette näha ei saanud ning see uus olukord on siis järgmine. me saame õhuvaadet korraldada ise. kui me näeme näiteks huvipakkuvat alust või olukorda, mitte ilmtingimata otsimispääste juhtumit, siis me saame Euroopa vahenditega päästeoperatsiooni käivitada. ehk siis, kas Euroopa Liidu liikmesriigid kasutavad neid vahendeid või Frontex ise. kunagi tegime seda Tuneesiaga. ja meie otsimispäästekeskus oli tuneeslastega näiteks kontaktis, seda ühel juhtumil. aga mingit raamistikku ei ole selleks, et vahetada infot naaberriikidega või partneritega. praegu seega me Liibüaga infot ei jaga. soovin ka selgelt öelda, et ei ole toimunud ühtegi Frontexi poolt läbi viidud tagasisaatmist Liibüasse, seda ei ole kunagi toimunud. kui ma nüüd kuulen, et kas meil on plaanis neid väljasaatmisi uuesti korraldada, siis ma pean rõhutama, et selliseid väljasaatmisi pole kunagi olnud. Um... aga kriteeriumid otsimispääste äh, äh, korraldamise jaoks äh, Vahemere keskosas, siin ütlen, et me jagame infot Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis on otseses naabruses, ehk siis Itaalia, Malta vastavate üksustega, kui on midagi, mis temise alla ei lähe. kui see läheb temise alla, siis Itaalia võimud tegelevad sellega, siin midagi erilist ütelda ei ole. kaks tuhat seitseteist oli küsimus selles, kui palju äh, Frontex viis läbi äh, otsimis- ja päästetegevust siin äh, peast ütlen aga ligi kakskümmend viis protsenti Äh, otsimise päästetegevustest äh, Frontexi poolt, juhtumitest äh, keskosas Vahemerel kaks tuhat seitseteist. ja kui ma õigesti mäletan, siis vabaühendused viisid läbi kakskümmend viis protsenti operatsioonidest. põhjus oli see, Sofia operatiivala või need valdkonnad, kus vabaühendused tegutsesid, olid väga lähedal Liibüale. Triiton oli aga natukene, tema tegevusala oli natukene rohkem põhja pool. Itaalia meetmete mõju vabaühendustele on need. nii palju, kui mina tean, siis käitumisjuhend, mis puudutab vabaühendusi, kiideti heaks Itaalias suvel kaks tuhat seitseteist. ja nii palju, kui mina tean, mingeid lisa eeskirju ei ole äh, vabaühendustega koostöö tegemise kohta. ma võin aga ütelda, et kaks tuhat seitseteist Frontexil oli vaja paremat äh, koostööd ning organiseeritust nii et ei oleks ohtu, et kriminaaltõendid, mis võiksid aidata võidelda kuritegelikute organisatsioonide vastu, ei läheks hävitamisele. ja kriminaaltõendite kogumine on professionaalne tegevus, korrakaitsejõud teavad, kuidas seda tööd läbi viia. siin mainiti samuti midagi, mis võiks näha Frontexi vastase diskrimineerimisena õigusloomelisest lähtepunktist. aga jällegi, kontekst on nüüd teistsugune võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist kui me peame silmas äh, kahepoolse äh, või kolmepoolset EMSA ja EFKA-ga tehtavat koostööd, siis tooksin ühe konkreetse näite. kui Euroopa Kalanduskontrolli Ameti alus on kaasatud äh, otsimis-päästetegevusse, siis ta saab kolmandas riigis äh, maabuda, äh, muidugi äh, kinni, pidades kinni mitte tagasisaatmispõhimõtet, aga võttes arvesse, et see on niivõrd raskepärane menetlus, see näitab, et mõned piiril olevad liikmesriigid võiksid võib-olla mitte tahta kasutada Frontexi ja tegutseda läbi teiste. selleks, et äh, kolmandates riikides maha panna päästetud äh, sisserändajad. võib-olla on ka teisi tegevusvaldkondi, mis merega ei ole seotud, äh, isikuandmed, juurdepääs teatud andmebaasidele siin teatud diskrimineerimist oli, aga nii palju, kui ma nüüd olen aru saanud, siis kaastalituspakett mõneti või siis suuremas osas on selle probleemi lahendanud. mis puudutab päästetud isikute arvu eelmisel aastal kaks tuhat, võrreldes aastast kaks tuhat neliteist, päästeti kolmkümmend neli tuhat inimest, see aasta kolmkümmend tuhat. peab ütlema, et otsimispääste tegevus on osaks meie tegevusest, see on meie mandaadis alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. see tähendab seda, et kui me kuskil tegutseme, eh, mere välispiiril, siis me peame olema valmis. meie meeskond on koolitatud selleks, et sekkuda ja läbi viia eh, otsimise päästetegevusi. ükskõik mis hetkel. mis puudutab maismaapiiri, Horvaatia äh, ja Bosnia ja Hertsegoviina vahel, siis me oleme äh, mitmeotstarbeliste õhuvaadete äh, läbi viinud, meil on kohal ka Horvaatia õhuruumis oma lennuk, me oleme äh, identifitseerinud rändajaid, kuid samuti kuritegelikku tegevust. aga me ei ole koha peal, maa peal, sellepärast et Horvaatia, olgugi et me pakkusime oma abi, ei tahtnud seda mis puudutab kontaktametniku ja tulevikusuhteid ja ka viisat, et see kontaktametniku roll kolmandates riikides, nemad saavad vastava kolmanda riigiga suhteid lihtsustada, näiteks Türgis saab ta aidata kaasa Euroopa Liidu Türgi avalduse jõustamisele, meil on ka strateegiline koostöö käimas Türgiga, nii et äh, kontaktametnik äh, saab ka siin kaasa aidata. Nigeerias on olukord teistsugune, koostöö nende võimudega on laiem ja ei piirdu ainult rändeküsimustega. saame aidata samuti tehniliselt ja samuti teiste Euroopa Liidu tegevuste osas, kaitse- julgeolekupoliitika osas eh, ja muus. Lääne-Balkanil me räägime rohkem liitumise ettevalmistamisest, nüüd kõik sõltub muidugi regioonist ja riigist ja meie roll võib olla teistsugune. mis puudutab tulevikku ja meie kümned tuhanded uut töötajat, ma arvan, et tegemist on siis püsipersonaliga, äh, mis ja me saame täita teatud lünki liikmesriikides. vastavalt äh, haavatavushinnangule siis viis tuhat piirivalvurit on puudu Euroopa Liidus. ma ei tahaks praegu hakata ütlema, millistes liikmesriikides, aga tegemist on struktuurilise puudujäägiga, viis, viiendast tuhandest piirivalvurist on puudu seega pool siis meie korpusest oleks väga paindlik ja me saaksime hooajalisi äh, tippe katta. see ei pruugi olla seotud mitte ainult rändeküsimustega, vaid ka sellega, et lennu jaamad peavad saama ju korralikult toimida. me samuti teame ju, et piiride haldamine tähendab seadusliku piiri ületamise lihtsustamist. ei ole vastuvõetav, et äh, seaduslikud ränded peavad aasta, vabandust, kuu, tund aega ootama lennuväljal piiriületuspunktis, seda sellepärast, et lihtsalt personali ei ole. tahaksin ütelda, et need kümme tuhat 000 ja suur osa neist äh, oleks siis mõeldud olemasolevate tühimike täitmiseks, neid saaks kasutada samuti selleks, kui neil on õige mm, õiguslik pädevus, et nad äh, saaksid toetada äh, õiguskaitse, korrakaitse valdkonnas liikmesriikide tegevust, andmete kogumine, isikuandmete kontroll ja nii edasi. see võib käib muidugi Euroopa Liidu andmekaitse inspektori kontrolli all, kõik on läbipaistev ning vastab seaduslikule raamistikule. ja võib-olla viimane küsimus viisa ja manta kohta. Frontexil ei ole mitte mingit pädevust viisapoliitikas kui sellises. nii et jällegi, meie ka tutvume avatud allikatega, saame koopiaid kirjadest erinevatelt Euroopa Liidu institutsioonidelt aga jällegi ma ei saa siin midagi enamat ütelda, sellepärast et meie ei tegele selle olukorraga. suur aitäh, kolleegid, ma tean, et see teema on selline, kus me oleksime võinud pikemalt rääkida ja võib-olla oleksime võinud vastata ka pikemalt mõningatele küsimustele, aga aega ei ole. järgmine punkt tuleb ka peale, nii et kahjuks me ei saa rohkem sellega tegeleda. aga äh, loodetavasti kuuleme peatselt jälle teilt uudiseid. suur aitäh teile ja aitäh ka selle eest, et kinni pidasite kõneajast. Äh, aitäh raportöörile, liikmetele. nii et äh, loodetavasti saime siin teatud töö tehtud okay,. hästi, kolleegid, alustame natuke hilja nüüd, vabandan kõigi eest ja nüüd vahetame arvamusi seitsmekümnenda aastapäeva kohta inimõiguste ülddeklaratsioon siis tähistab seda. me teame, et täna on käimas erinevaid ettevõtmisi ja tervitan siin Michael O'Flahertit, kes on Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktor. meie arvamuste vahetus on nüüd natuke üle aja läinud ja ütlen tõlkidele, et me jätkame inglise keeles, kui vaja see on osaks ühisarutelust, mis toimub selleks, et tähistada seitsmekümnendat aastapäeva. täna hommikul äh, mainisid äh, Maiklile lihtsalt, et me rääkisime LGBTI tegevusest äh, ja resolutsioonist, samasooliste paaride õigustest. nii et see on siis meie panus samuti Euroopa Parlamendi inimõiguste nädala raames, aga muidugi mõistes on palju laiem küsimus küsimusi on palju enam ning see on ka põhjuseks, miks kutsusime Maikli siia ja palusime, et ta räägiks meile täna sellest põhjalikumalt, nii et ka meie saaksime osaleda täna pärastlõunases arutelus. aitäh, Maikl, ja vabandan veel kord, et hilja alustasime, palun saad sõna nüüd seitsmekümnenda aastapäeva tähistamise nimel. Thank you, honorable members um,. It is indeed the seventieth anniversary in just a few days time. aitäh, tõesti paari päeva pärast möödub seitsekümmend aastat inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. mina olen kaasatud nendesse äh, äh, tähtpäevade tähistamisesse juba nelikümmend aastat ja iga kord nende neljakümne aasta jooksul on olnud mingisugused ohud inimõigustele, aga samas ka teatud võimalused. esimene kord osalesin ma tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal. kui ma ülikooli ajal huvitusin inimõigustest, siis oli see neljakümnes tähtpäev ja kedagi ei huvitanud see, sest inimõigused, inimõigusi peeti tähtsusetuks üldiselt niinimetatud Lääne-Euroopas. samal ajal toona äh, eksisteerinud idablokis olid inimõigused sellised, mis tõid kaasa revolutsiooni ja hämmastavad sündmused kaheksakümnendate lõpus seal piirkonnas. seega oli oht inimõigustele ning jällegi suur võimalus ka kümme aastat hiljem, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal, olin ma Sierra Leones, kus me, kus oli kohutav sõda, me panime paika suure näituse selle kohta, mis kahe nädala pärast hävitati sealse sõjaväe poolt. seega oli kohutav sõda, aga samal ajal loodi ka rahvusvaheline kriminaalkohus, ehk siis inimõigused olid ohus, aga oli ka jälle uus võimalus. kahe tuhande kaheksandal aastal oli suur oht üle maailma tulenevalt majanduskriisist ning inimesed kannatavad endiselt paljudes kohtades selle tõttu, aga samal ajal osalesin ma siin Brüsselis ühel üritusel, millega tähistati põhiõiguste ameti loomist ning põhi, Euroopa Liidu põhiõiguste harta peatset jõustumist, seega oli raske aeg, aga samas olid ka võimalused ning nüüd käesoleva aasta jällegi tähistame me äh, seda tähtpäeva väga ohtlikul ajal, nendest ohtudest räägib meie see siinne komisjon pidevalt, ma ei pea neid uuesti üle kordama, aga samal ajal Viinis kutsuti kokku inimõiguste foorum, kus osales seitsesada inimest üle Euroopa, kaasa arvatud paljud teie hulgast ning me täname väga libe komisjoni, et te saatsite oma delegatsiooni Inimõiguste Foorumile, ma näen siin äh, äh, proua Kienget, tema juhtis teie delegatsiooni, ka teie esimees oli kohal, ning oluline on siin see, et väga keerulisel ajal inimõiguste jaoks on põhjust olla ka optimistlik täiesti realistlikel alustel ning nüüd ma tooksin välja kolm peamist valdkonda, mis minu arvates on meie ühiseks mureks äh, libekomisjoni ja Põhiõiguste Ameti vahel. esiteks see valdkond, millest te just rääkisite, nimelt ränne. meie amet on teile korduvalt äh, oma arvamusi esitanud erinevatel teemadel, väga keerulistelgi teemadel, ning me oleme saanud teile esitada ka põhjalikke uurimistulemusi ning öö, tutvustada talle ka, teile ka kogemusi koha pealt Kreekast, Itaaliast ja mujalt. ning ma tooksin välja neli peamist murevaldkonda praegusel ajal rände valdkonnas. esiteks tunneme muret Kreeka saarte olukorra üle, eriti kuna me ei oota talve, vaid talv on juba käes ning me oot-, kardame väga seda olukorda, mis ülerahvastatud Äh, pagulaskeskustes seal toimuvad, mõned inimesed elavad seal telkides või veel hullemas olukorras, seetõttu hindame väga vabatahtlikku ümberpaigutamisprogrammi, mida nüüd vahel võib näha toimimas, näiteks see, mis toimub Kreeka ja Portugali vahel. teine murettekitav valdkond rändealal on lastekaitse. aga eriti mainiksin kinnipidamist laste kontrollimeetodina mis ei ole kunagi vastuvõetav ning see ka ei ole tõhus. me tõime välja oma uuringus äh, varuvariandid äh, kinnipidamisele. Äh, lapsi saab hoida küll läheduses, kui neid au-, koheldakse väärikalt, selle asemel, et neid kinni pidada. kolmas mure on seotud merel hukkuvate migrantidega. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli see määr neli inimest tuhandest ning see oli šokeeriv. tänapäeval, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, on see määr tõusnud neljalt tuhande inimese kohta kahekümne neljani tuhande inimese kohta. kaks koma neli protsenti. mida siin ette saaks võtta? see, see ei puuduta ainult otsimis- ja päästmisoperatsioone, vaid ka seda, et tuleks luua seaduslikud rändeteed Euroopasse ning äh, humanitaartööd ei, Vahemerel ja mujal ei tohiks kriminaliseerida. neljas ja viimane rändega seotud mure, millest räägiksin täna hommikul, on seotud öö, äh, selle öö, äh, ränd, sisserändajate vastase vihakõne ning vihakuritegude tõusuga. me näeme järjest rohkem öö, selliseid öö, juhtumeid neljateistkümnes kõige rohkem rände tõttu mõjutatud liikmesriigis. me peame siin rohkem ära tegema ning ma tervitaksin seda, et libekomisjon on tugevalt ja järjekindlalt eh, siin sõna võtnud. teine temaatiline valdkond, millest räägiksin täna hommikul nendest kolmest, on diskrimineerimise vastane võitlus. meil on tõsine probleem Euroopa Liidus, et äh, erinevad, meist erinevad inimesed surutakse kõrvale. me korduvalt oleme näidanud selle probleemi suurust oma uuringutes, mida te olete kõik näinud. näiteks kaks hiljutist uuringut, mida me mõlemad oleme teile tutvustanud, on siis seotud moslemist migrantide ning romide olukorraga Euroopa Liidus, kus näidatakse märkimisväärset marginaliseerimist, ebavõrdsust, diskrimineerimist. ning tulevased lähinädalatel valmivad raportid näitavad seda probleemi veelgi paremini. näiteks järgmine raport, mille pealkiri on iseennast selgitav Euroopa Liidus mustanahaliseks olemine ning detsembri alguses tutvustame teist suuremat uuringut selle kohta, mida tähendab juudiks olemine Euroopa Liidus. mille parem pealkiri võib-olla oleks antisemistlikud mustrid Euroopa Liidus. aga tooksin välja kaks kogukonda, kellele, kellel peatuksin täpsemalt. kõigepealt LGBTI kogukond. meie tõendid jätkuvalt näitavad, et jätkub pidev diskrimineerimine nii töökohas, hariduses, tervishoius, elamumajanduses ja mujalgi siin ühe maja ühes teises osas öö, osalesin ma lastekaitsepäeva tähistamisel, kus üks kuueteistaastane laps rääkis sellest, kuidas teda, kuna ta on lesbiline, diskrimineeritakse koolis. ma tervitan väga seda, et teie pöörate ka tähelepanu sellele teemale. ma olen, mul on väga hea meel teile teada anda siin, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal korraldab Põhiõiguste Amet uue uuringu LGBTI kogemu-, LGBT kogemuste kohta Euroopas, aga me lisame sinna lühendile lõppu veel ka i. ning teiseks, eh, ning, ja veel äh, selle, selle teema all puuetega inimesed. sõnad on küll ilusad siin, aga reaalne olukord meie ühiskondades häbiväärne. näiteks üks koma kaks miljonit kaaseurooplast elavad meil äh, vaimuhaiglates, kinnipidamisasutustes, kuna nad on puudega. sellele keskendub ka meie raport. neljandal detsembril rap-, raport öö, äh, üritab näidata ka, kuidas deinstitutsionaliseerida seda probleemi, et äh, meie need kaaskodanikud, puudega inimesed saaksid meie hulgas vabalt elada. ning viimane märkus puuetega inimeste kohta, eriti mis puudutab Euroopa Parlamendi tulevasi valimisi, on viimane aeg keskenduda rohkem sellele, kuidas suurendada puuetega inimeste poliitilist osalust. ning viimane eh, üldisem märkus diskrimineerimise kohta, sooviksin üle korrata veel selle, et põhiõiguste amet tõesti toetab kõiki Euroopa otsuste tegijate algatusi äh, niinimetatud võrdse kohtlemise direktiivi valdkonnas. viimane valdkond, millest siin räägin, on kohtusüsteemi sõltumatus. on ilmselge äh, ja see ei ole teile uudis siin, et vaba ja sõltumatu äh, kohtusüsteem on kriitilise tähtsusega inimõiguste ning õigusriigi kaitsel. ning samuti ka meie ühiskonna majanduse tervise juures. see on kriitilise tähtsusega, et meie kohtud oleks vabad ja sõltumatud ning ma tervitan seda, et te, te oma komisjonis ka seda teemat pidevalt olete fookuses hoidnud näiteks alles hiljuti tegite te ettepaneku, mida me väga tervitame, et tu-, tuleks tugevdada seda õiguste ja väärtuste programmi. ning ma kinnitan teile ka täna üle, et meie amet toetab teid väga nii selles kui teistes valdkondades, kus te tegutsete. Te võite usaldada meie andmeid, meie õiguslikke analüüse, ning ka meie uusi instrumente, ühega näiteks tuleme välja järgmisel aastal, nimelt põhiõiguste infosüsteem, süsteem, millest ma võin teile pikemalt rääkida, kui see teid huvitab. ning kokkuvõtteks nüüd, härra esimees, pikemat perspektiivi vaadates pole me veel põhjani jõudnud, asjad lähevad veel halvemaks. aga kokkuvõttes muutub olukord ikkagi paremaks, sest meie noored inimesed äh, väga inspireerivalt äh, viivad meid edasi, nii nagu ma nägin siin selle koja teises otsas täna. Nad on piisavalt väärikad ja inim-, inimlikud, et meid sellest mülkast välja rebida. aga lühemas perspektiivis näen ma mitmeid võimalusi, mida saaks ära kasutada. mainiksin ühte nendest järgmisel aastal tähistame kümnendat aastat põhiõiguste harta jõustumisest. seda ei saa lihtsalt unustada, seda, seda päeva, või lihtsalt teha ilusaid sõnu siis. me peaksime võtma selle hämmastava õigusliku instrumendi ning tooma selle kõigi ette, sest sellest saavad kasu kõik Euroopa kodanikud. aitäh! aitäh, suurepärane! aitäh, Michael! I was thinking two things, how on earth um, you, we can discuss mina mõtlesin selle peale, kuidas me saaksime rääkida inimõiguste ülddeklaratsioonist ning liberollist kolmekümne minutiga, kuidas see inimlikult võimalik on.